afternoon, ladies and gentlemen. Äh, tere päevast, daamid ja härrad. alustame äh, ahvetikomisjoni koosolekut. kõigepealt äh, tavalised asjad, kõigepealt päevakorra kinnitamine, kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta, ei soovi. siis läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on esimehe teadaanded, esimehel teadaandeid ei ole nii et, et saame kohe minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, selleks on esimese juuni, neljanda juuni, üheteistkümnenda juuni, viieteistkümnenda ju-, juuni ja kahekümne teise ja kahekümne kolmanda juuni koosoleku protokollide kinnitamine. nii. nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Mehhiko, Korea, Türgi, Austraalia suursaadikutega ning Indoneesia asjuriga eh, ja kõik need inimesed esindavad siis MIGTA gruppi. Äh, kallid kolleegid, tervitan siin kogu südamest meie äh, külalisi, kes esindavad siis sellist ähm, uuenduslikku Äh, rühmitus, nagu seda on MIGTA rühmitus ähm, ja sellesse rühmitusse kuuluvad siis Mehhiko, Korea, Türgi, Austraalia ja Indoneesia. Äh, meil on siin täna kohal proua Nicola Gordon-Smith, ähm, äh, Austraalia esindaja, kes teeb ka üldise sissejuhatuse. aga enne tutvustaksin veel ka meie teisi külalisi härra Juan Jose Gomez Camacho, kes on Mehhiko suursaadik Euroopa Liidu juures, siis härra John Kian, kes on Korea Vabariigi suursaadik Euroopa Liidu juures, proua Aise Uzer, kes on eh, Türgi Euroopa Liidu missiooni aseesimees, tere tulemast, ning eh, härra Asa Silalai, kes on äh, ministeeriumi nõunik ja Indoneesia saatkonna asjur. miks Euroopa Liidul, kellel on kahepoolsed suhted MIGTA riikidega, äh, miks on meie jaoks olulised ka suhted kogu MIGTA-ga, meie jaoks on äärmiselt oluline edendada koostööd rahvusvahelise õiguse vallas, äh, samuti positiivset tegevuskava muudes valdkondades, nagu näiteks kliimamuutused, arenguabi ja seetõttu on meil väga hea meel, et meil on täna võimalus selles uues formaadis mõtteid vahetada ja vaadata, milline võiks olla siis Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi ja MIGTA tulevane koostöö ja nüüd annaksin sõna proua Gordon Smithile kümneks minutiks, kui soovite. ja siis saavad sõna ka ülejäänud neli külalist ja neile kõigile annan siis viis minutit kõneaega. palun. Äh, aitäh Äh, lugupeetud aseesimees, mul on väga suur au täna siin olla ja mul on väga hea meel, et mul on võimalik teile äh, tutvustada meie tegevust, ma vabandan suursaadiku äh, nimel, kes jäi haigeks ootamatult ja ei saa seetõttu täna siin olla. nii et, et vabandan tema nimel Te juba rääkisite seda suhtelist uustulnukat nimega Mikta Äh, räägiksin teile täna natukene MIGTA-st, eriti arvestades seda, et Austraaliast sai hiljuti äh, MIGTA koordineerija riik ning äh, täidame seda ülesannet siis järgmise aasta jooksul ja räägiksin teile siis, kuidas Austraalias seda rühmitust nähakse ning nagu härra aseesimees juba ütles, siis saavad ka teised külalised sõna ja räägivad juba oma riigi vaatevinklist. ma arvan, et meil on täna väga hea võimalus rääkida valdkondades, kus MIGTAL ja Euroopa Liidul on ühised väärtused ja ühised huvid. umbes kaks aastat tagasi eh, meie viis riiki tulid kokku, välisministrid eh, kohtusid ÜRO Peaassamblee kohtumise raames ning eh, Äh, jah, see on üsnagi ebatavaline riikide rühmitus, Mehhiko, Indoneesia, Korea, Türgi ja Austraalia, aga me oleme kõik riigid, kellel oma geograafilises piirkonnas tugev mõju ähm, ning kõik me oleme samas erinevad, meil on omaenda prioriteedid, aga need prioriteedid täiendavad üksteist ja niimoodi me suudame ühiselt äh, suuremat mõju avaldada kui individuaalselt tegutsedes natuke ka taustast. mitte riikide SKT on üle viie koma kaheksa triljoni dollari ja meie arvele langeb umbes kaheksa protsenti maailma majandusest ja see peaks kasvama. meie eh, majandused on kaheteistkümnendal, neljateistkümnendal, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal kohal suuruse poolest maailmas ning nad eh, kasvavad kiiremas tempos kui Äh, paljudel äh, COP kümnesse kuuluvatel riikidel. Äh, Goldman Sachsi hinnangul võib Mehhikost saada su suuruselt viienda majandusega riik kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. PricewaterhouseCoopers on öeldud, et Indoneesia on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seitsmes su maja, suurima majandusega riik, Türgi on samuti top kümnes ning ka Austraalia ja Korea pürgivad sinnapoole kui neid riike ühiselt vaadata, siis eh, mikta riigid eh, on üsnagi oluliseks kaubapart-, kaubavahetuspartneriks Euroopa Liiduga, kakssada kolmkümmend viis miljardit eurot kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidust mikta riikides ja peaaegu sada seitsekümmend miljardit on siis meie riikide import Euroopa Liitu. meie Äh, rahvaarv on ähm, äh, sada kolmkümmend miljonit, me oleme kõik äh, ÜRO riik, liikmed, samuti G kahekümne liikmed, Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed ja Maailma Arengukoostöö organisatsiooni liikmed. meil on samasugused seisukohad paljudel globaalsetel teemadel ja ühiselt ja individuaalselt üritame anda oma panuse maailma areenil toimuvasse. meie Eh, tugevuseks ongi just nimelt see, et me oleme niivõrd mitmekesised ning eh, Austraalia jaoks on mikta selline uus eh, lisandus nendele traditsioonilistele rahvusvahelistele partnerlussuhetele, mis meil on. me leiame, et maa, kaasaegse maailma keerukus nõuab innovatiivset lähenemist oma huvide ajamist innovatiivsel moel, need väljakutsed, mis meie ees seisavad, ulatuvad riigipiiridest kaugemale, nende väljakutsete hulka kuuluvad terrorism, kliimamuutused, energiavarustuskindlus, jätkusuutlik areng, ülemaailmne tervishoid, samuti rändeküsimused me teeme nende eh, küsimustes koostööd partnerluses nende riikidega, kellel on sarnased poliitilised prioriteedid ning kes tahavad anda oma panuse selleks, et luua parem ja jõukam keskkond ja globaalne keskkond samuti. MIGTA riigid ähm, on loomulikult ka väga erinevad, aga nagu ma ütlesin, meil on olulised ühised tunnused, mis panevad meid samamoodi käsut-, tegutsema, me oleme väga pragma-, praktilised partnerid me toetame kõik avatud ähm, reeglitepõhist rahvusvahelist korda, me oleme kõik demokraatlikud riigid, usume avatud kaubavahendusse ja arengusse ja Euroopa Liidul on ju samasugused eesmärgid. MICTA on meie jaoks foorumiks, kus me saame oma seisukohti vahetada ning leida võimalikke lahendusi ühistele väljakutsetele tegemist on foorumiga, mis loodetavasti aitab meil kujundada rahvusvahelist arvamust viisil, mis on meile kõigile kasulik. meie viis MIGTA liiget tunneme muret ülemaailmse majanduse olukorra pärast, me soovime edendada ülemaailmset jõukust läbi kaubandusele avatuse. MIGTA saab olla äh, Äh, väga tugev kaubanduse äh, liberaliseerimise ja investeeringute toetaja. Äh, MIGTA riigid võivad olla sillaks ähm, arenenud ja arenguriikide vahel, iseäranis nendel ülemaailmsetel foorumitel, kus käsitletakse vaesuse kõrvaldamist. näiteks kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku arengu tegevuskava. meie osalemine nendel kohtumistel annab meile võimaluse ühel häälel kõnelda, edendada rahvusvahelise üldsuse ühiseid huve Äh, Austraalia äh, sai MIGTA koordineerimaks riigiks möödunud kuul, enne seda täitis seda rolli Korea ja me keskendume just nimelt praktiliste koostööviiside leidmisele, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi ning tugineme loomulikult oma eelkäijate edusammudele, üritame arendada oma võimekust ning äh, MIGTA mõju meie välisministrid leppisid hiljuti kokku üsna ambitsioonika tegevuskava osas eelseisvaks aastaks, äh, kooskõlas siis selle visiooniga, et MIGTA peaks pakkuma pragmaatilisi ja konstruktiivseid lahendusi nendele väljakutsetele, mis mõjutavad ülemaailmset julgeolekut ja jõukust. meie riigid toetavad rahvusvahelise energiaorganisatsiooni kaasajastamist, et äh, see organisatsioon kaasneks, kaasaks rohkem tärkava majandusega riike, arenguriike iseäranis tervitame seda, et G kakskümmend on keskendunud üha rohkem energiateljele just aastal kaks tuhat viisteist ning üritame seda tööd täiendada, edendamaks juurdepääsu energiaallikatele viis, miks ta ähm, ministrid, äh, välisministrid tahavad tõhustada koostööd terrorismivastases võitluses, vägivaldse ekstremismi vastases võitluses ja radikaliseerumise vastases võitluses. tahame edendada ülemaailmset julgeolekut ja toetada neid jõupingutusi, mis on suunatud heade valimistavade, demokraatia ja inimõiguste tugevdamisele äh, keskendume majandus- ja kaubandussuhtetele, jätkusuutlikule arengule ning äh, tahame edendada teadmistepõhist majandust oma riikides lisaks sellele oleme otsustanud edendada ka soolist võrdõiguslikkust. me tahame vähendada äh, sugudevahelist äh, tööhõivelõhet kahekümne protsendi võrra aastaks äh, kaks tuhat viiskümmend, arvestades oma riikis valitsevate oludega ja edendame soolist võrdõiguslikkust kõigis oma tegevusvaldkondades kui meie koostöö jätkub ja tugevneb, siis kindlasti leiame veel võimalusi, kuidas koostööd teha, kuidas kõnelda ühisel häälel, eh, mitte ainult eh, meie viie riigi nimel, vaid eh, loodetavasti ka Euroopa Liidu nimel, sest meil on Euroopa Liiduga tihedad ja sõbralikud sidemed ja nagu ma ütlesin, meil on ka ühised huvid ja väärtused me leiame, et äh, me, et meie mikta riikide mitmekesisus võimaldab meil kõnelda äh, ainulaadsel moel ja see on äh, hääl, mida ülemaailmselt kuuldakse. suhteliselt lühikese aja jooksul mikta loomisest saadik on meie riigid leidnud, et me suudame ühiselt üsna paljutki saavutada. Austraalia loodab, et mikta on eeskujuks teistele riikidele eeskujuks, kuidas ühiselt tegutseda riikide vahel, mis leiavad võimalusi oma mitmekesisuses. riikide vahel, millel on eesmärk leida uuenduslikke koostööl põhinevaid lahendusi ühistele probleemidele. härra aseesimees, tahaksin teid veel kord tänada võimaluse eest siin täna sõna võtta äh, ja jään ootama äh, kommentaare ja küsimusi teie kolleegidelt äh, pärast seda, kui minu neli kolleegi on samuti sõna võtnud. suur aitäh, aitäh! ja nüüd annaksin sõna äh, tema ekstsellendile suursaadik Juan Jose Gomez Camachole. tegemist on siis Mehhiko suursaadikuga Euroopa Liidu juures. aitäh, lugupeetud aseesimees Äh, selle eest, et võimaldasite meil täna siia tulla, samuti tahaksin tänada Ahveti komisjoni liikmeid, et nad siin äh, täna kohal on ja mikka vastu huvi üles näitavad ja tahaksin tänada ka Nikolat, kes juba äh, andis väga hea ülevaate sellest, millega Mikta tegeleb. niisiis, kui lubate, härra aseesimees, selgitan pisut Mehhiko loogikat Äh, Mikta koha pealt ja räägin sellest, kuidas me kolleegidega koostööd teeme ja kuidas me näeme tulevast koostööd Euroopa Liiduga. Mehhiko, nagu te teate, on suur riik, tegemist on tärkava majandusega riigiga ning meil on, me oleme praeguses äh, majanduskasv, ma, üheks majanduskasvu liikuma panevaks jõuks ja ja see kõik on just seotud äh, MIGTA-ga, nimelt sellega, et tuleb üles näidata ülemaailmset vastutustunnet, see tähendab, et meie jaoks äh, MIGTA riigid, äh, riigid, mille mõju kasvab ja ka riigid, kus jõukus kasvab ja just MIGTA riigid ongi sellised, peavad võtma endale suurema vastutuse ülemaailmsetes asjades täna, härra aseesimees, on väga raske pidada ülemaailmseid arutelusid mitmetel teemadel ilma, et MIGTA äh, liikmed kõneluste laua ääres ei istuks. niisiis see ülemaailmse vastutustunde mõiste on meid kokku toonud, sellepärast et me jagame seda vastutuse Eh, teemat, meil on ühised eh, väärtused, ühised põhimõtted ja nagu Nikolai ka ütles, meil on ka ühised huvid. ning eh, me sooviksime, et meid nähakse kui ühiselt tegutsevat jõudu hea, jõudu, mis ühiselt heade asjade nimel tegutseb meie usume ülemaailmsesse vastutustundesse ja seetõttu ka ülemaailmsesse juhtimisse. tänapäeval on väga raske lahendada probleeme üksinda. riigid on omavahel seotud, olgu tegemist julgeoleku või ükskõik mis muu teemaga, kas või jõukuse teemaga. ja seetõttu me peaksime maailma asju ühiselt suunama, me peaksime äh, Äh, aitama tugevdada rahvusvahelise üldsuse võimekust nende väljakutsetega toime tulla viisil, mis tõesti loob jõukust kõigi jaoks. me kõik saame aru, Mehhiko saab väga hästi aru, et ja, ja see on üks äh, meie käitumise loogiliseks aluseks, et jõukust ei ole samuti võimalik isolatsioonis luua. jõukust on võimalik luua ainult siis, kui see teenib kõigi huve ning Miktat see just väga huvitab, nagu te just kuulsite. Äh, härra aseesimees, Mehhiko on ja ma arvan, et see kehtib ka teiste Mikta liikmete kohta äh, Me-, Mehhiko on riik, äh, millel on väga mitmekesine identiteet, Mehhiko on suur riik, aga see on ka väga oluline Ladina-Ameerika riik, aga samas on äh, Äh, seega oluline Põhja-Ameerika riik, äh, mille majandus on väga tihedalt seotud Põhja-Ameerika mandri äh, riikide majandusega. ja samas arenevad meil sidemed ka teispool Vaikset ookeani olevate riikidega ning samuti Euroopa Liidu riikidega, nii et, et me MIGTAS Mm, tegeleme siis äh, selliste äh, mitmekesiste partnerlussuhetega ning äh, Mehhiko peab ennast siis tõesti riigiks, millel on maailmas täita ülesanne, meie ülesanne on rohkem osaleda parema maailma loomises ning lõpetuseks, kui lubate, tahaksin öelda, et MIKTA on viimase kahe aasta jooksul väga aktiivselt tegutsenud, mitte ainult äh, laiemalt globaalsel areenil, vaid äh, väga edukalt ka meie endi vahel sisemiste võrgustike loomisel. me oleme mitte üksnes üksteist paremini tundma õppinud, vaid me oleme Äh, ühendanud oma institutsioone, oma ühiskondi, erinevaid sidusrühmi, äh, oleme äh, palju rohkem üksteist mõistma hakanud, nii et, et seega oleme loonud palju sidusama riikide ühenduse, mis saab anda oma panuse maailma asjade lahendamisse ja millised on meie prioriteedid, neid ma juba mainisin ja Mehhiko jagab neid täielikult. aga oleme tugevdanud siis ka jõukuse loomist oma riikides ning meie kõigi jaoks need on tõesti väga olulised prioriteedid, sellega oma sõnavõtu lõpetaksin ning oleme valmis vastama küsimustele, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna tema Excellence Korea suursaadik Euroopa Liidu juures, härra Sean Kian. aitäh! kõigepealt äh, tahaksin teid tänada, härra Kutko, ahvetikomisjoni esimene aseesimees, samuti tahaksin tänada selle komisjoni liikmeid selle eest, et te olete andnud meile sellise suurepärase võimaluse. ma olen kohtunud mõningate saadikutega ka juba varem aga täna on meil siis tõesti võimalus ähm, esineda terve komisjoni ees ja see on meil, meile suur au. minu Austraalia kolleeg äh, äh, viitas sellele, et Austraalia on praegu koordineeriv riik ja ta tegi juba väga põhjaliku ülevaate sellest, millega me tegeleme, nii et, et ma ei hakkaks äh, kordama seda, mida ta ütles ning oma sõnavõtus äh, teen seetõttu lühidalt. Mikta on tõesti ainulaadne riikide rühmitus ja seda üsna mitmes mõttes. tegemist on lausa äh, kujuteldamatu riikide ühendusega. see ei ole regionaalne organisatsioon ning äh, riikidel ei ole ühist ajalugu, ühist kultuuri niisiis äh, väga raske on leida meil ühist identiteeti. Mikta liikmed eh, kõnelevad ka kõik erinevaid keeli. aga siiski, meie vahel on ka sarnaseid jooni. me nimetame neid, eh, meie riigid on nõndanimetatud keskmise suurusega riigid. Eh, Mikta sai alguse G kahekümne kontekstis ning G kahekümne foorumil on äh, Äh, mit-, mida siis G7 ja BRICS-i riikide vahepeal. me oleme sarnased, sarnaseid väärtusi toetavad riigid, me toetame demokraatiat, turumajandust ning äh, me kõik oleme valmis käituma vastutustundlikult, äh, arendades maailma juhtimist ja ülemaailmsete probleemide lahendamist. me kui vaadata näiteks aastat äh, kaks, kaks tuhat neliteist ja IMF-i andmeid, siis meie oleme üheteistkümnendast seitsmeteistkümnenda kohani ülemaailmse SKT kontekstis, kontekstis. meie, meil on äh, teatud äh, mõjuvõim oma regioonis ja mida peamine eesmärk on tõhusamalt edendada ülemaailmset valitsemist, me teame, et me suudame olla rahvusvahelisel areenil tõhusamad, kui asume ühistele seisukohtadele. me üritame kujundada ühiseid poliitilisi seisukohti peamistel teemadel ning üritame olla sildade loojaks arenenud ja arenevate riikide vahel. ning Austraalia kui koordineeriva riigi juhtimisel Äh, teeme koostööd selle nimel, et paika panna äh, oma tegevuskava, oma prioriteedid. hetkel võiks öelda, et MIKTA on veel arenemisjärgus, aga äh, tegemist on foorumiga, mis tõhustab oma sisemist dialoogi, paneme paika oma tegevuskavad, asume ühistele seisukohtadele ja tahame lõppkokkuvõttes anda panuse ka maailma juhtimisele Äh, kuni augustini oli Korea koordineerivaks riigiks äh, ja võtsime koordineerija rolli endale septembris kaks tuhat neliteist. Äh, oma koordineerimisperioodil keskendusime põhiliselt MIHTA konsulteerimismehhanismi kindlustamisele. me usume, et me suudame laiendada konsultatsioone oluliselt Äh, välisministrite kohtumine toimub kolm korda aastas ning äh, sellest on saanud juba nii-öelda ametlik äh, foorum. Ametnike, kõrgemate ametnike foorum on samuti loodud ja ka parlamendi spiikerite foorum ning meil on plaanis sellist parlamentidevahelist dialoogi ka jätkata, me oleme äh, Äh, äh, endi vahel loonud mitmeid vahetusprogramme, vahetame ajakirjanikke, teadlasi, õpile, üliõpilasi, diplomaate ja samuti oleme loonud MIKTA veebilehe äh, www.mikta on selle aadress ning rahvusvahelistel teemadel oleme hakanud tegema ühisavaldusi Ehm, Mikta visiooni avaldus võeti vastu maikuus ning ülemaailmsetel teemadel Mikta välisministrid on äh, aval-, teinud avaldusi äh, näiteks Ebola teemal, ülemaailmse tervishoiu teemal, arengupoliitika rahastamise teemal, kliimamuutuste teemal ning äh, regionaalsetel küsimustel oleme samuti ühistea-, kommünikee avaldanud olukorra kohta Põhja-Koreas, samuti Malaisia lennu MH seitseteist allatulistamise kohta ning äh, samuti oleme teinud ühisavalduse äh, terrorirünnakute kohta Tokyos. kuna MIKTA koordineerib poliitikat ja ühiseid seisukohti rahvusvahelistes organisatsioonides ja foorumitel nagu G kakskümmend, ÜRO, usume me, et ähm, meil on väga palju võimalusi koostööks Euroopa Liidu ja MIGTA vahel. lõppkokkuvõttes on ju kõik äh, MIGTA liikmed riigid, mis on Euroopa Liidu jaoks olulised koostööpartnerid või riigid, millel on tihedad sidemed Euroopa Liiduga. Euroopa Liit ja MIGTA riigid äh, jagavad samu põhiväärtusi, meil on äh, paljudes valdkondades ühised äh, Äh, seisukohad, nii et, et meil on väga palju äh, valdkondi, kus saame koostada terrorism, arengupoliitika, kliimamuutused, katastroofide tagajärgede leevendamine, küberkuritegevus. Äh, meil on juba aset leidnud mitmed dialoogid välisteenistuse ja Euroopa Komisjoniga selle aasta esimesel poolel ning me jätkame nende võimaluste uurimist, kuidas me saaksime ka edaspidi koostööd teha. tänan, et kuulasite mind, suur aitäh! suur tänu, härra suursaadik! ja nüüd annaksin sõna proua Uusale, kes on äh, Türgi missiooni alaline juhataja. For hosting us uh, today and.... suur tänu, härra aseesimees, et te meid siia täna kutsusite, tahaksin samuti tänada Austraalia suurt saatkonda, kes on selle tänase ürituse korraldanud. minu suursaadik äh, oleks soovinud siin ise olla, kuid meie Euroopa asjade minister saabus just täna Brüsselisse ning ähm, paraku pidi suursaadik teda saatma ning äh, mina esindan meie riiki tema nimel. nii nagu ka teised eelkõnelejad, juhiksin ka mina tähelepanu sellele, MIGTA on kiiresti kasvav algatus, mis on oma tähtsust demonstreerinud äh, regioonide ülese ja areneva platvormina väga kiiresti mitte riigid on kõik rahvusvahelise süsteemi ja üldsuse aktiivsed liikmed, G kakskümmend, Maailma Kaubandusorganisatsioon, ÜRO äh,, igal pool oleme me esindatud, me oleme regioone, piirkondi ühendav platvorm ja meil on suur potentsiaal heade asjade edendamisel maailma tasandil me oleme majanduslikult kaalukad üht, ühise mõtteviisiga riigid ja oleme otsusekindlalt valmis mängima piirkondlikul ja maailmatasandil tähtsamat rolli kui varem. meid kutsutakse konstruktiivseteks võimudeks sageli. me oleme valmis oma eesmärgi suunas liikumiseks, sõlmima koostöösidemeid ning jagama oma arvamusi maailma tähtsates küsimustes me tahame süvendada oma koostööd. Mikta viimane ministrite kohtumine, mis toimus ÜRO Üldassamblee aga enam-vähem ühel ajal rõhutas sedasama, rõhutas seda, kui oluline on Mikta roll humanitaarküsimustes. räägiksin täna maailma humanitaar tippkohtumisest, mis toimub Istanbulis järgmisel aastal maikuus. on selge, et praegune humanitaarsüsteem seisab silmitsi suurte raskustega ning äh, lõhe ressursside ja vajaduste vahel kasvab üha rohkem, me peame oma ressursse tõhusalt kasutama. teiselt poolt äh, humanitaarkriis liigub üle piiride, pagulaste rändevood on seda demonstreerinud taas kord ja äh, nüüd toimub esimene maailma humanitaartippkohtumine ja seda tõesti õigel ajal. me leiame, et me peame analüüsima kõikide asjakohaste sidusrühmadega praeguse süsteemi kitsaskohtasid, tervitame Euroopa Liidu, Euroopa Liidu äh, juhtivrolli humanitaarküsimustes maailma tasandil ning tervitame seda, et Euroopa Liit on valmis selle tippkohtumise ettevalmistamisel aktiivselt osalema. Ban Ki-mood äh, kuulutas välja Istanbuli selle ürituse esimeseks võõrustajariigiks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ÜRO Üldassambleel ja Türgi saab lahtuda, lähtuda oma kogemustest, olles üheks suureks doonoriks ja omades mitmeid kogemusi humanitaarkriiside lahendamisel. praegune olukord Türgis seoses Süüria pagulastega on järgmine, praegu on meil suurim Süüria kogukond kogu maailmas väljaspool Süüriat. meil elab Türgis kokku kaks koma kaks miljonit Süüria kodanikku, kakssada seitsekümmend tuhat süürialast elab kahekümne viies ala, ajutises varjupaigas, neile pakutakse toitu, peavarju, haridust äh, ja lisaks sellele üks koma kaheksa miljonit äh, Süüria pagulast elab erinevatest äh, Türgi piirkondades erilise kaitserežiimi all ning saavad kasutada arvu tervishoiuteenuseid tasuta. ühes meie lõunapoolseimas provintsis on sürgid, süürlaste arv suurem kui türklaste arv, nii et kujutate isegi ette, kui suur Süüria kogukond Türgis on. aga see küsimus tegelikult eeldab äh, reaktsiooni maailma tasandil ning äh, kõik riigid peaksid ühendama oma väed, et aidata äh, ebaseadusliku rände probleemi lahendada. Neid asjaolusid võetakse arvesse maailma humanitaartippkohtumise käigus kus üritatakse humanitaarsüsteemi tulevikku kujundada, praegusel hetkel meie humanitaarabisüsteem ei suuda kriisi keerulisusega enam toime tulla, meie oleme võõrustajariik, osaleme aktiivselt, oleme valmis endast andma kõik, et humanitaarküsimuste huvides see saaks olema ajalooline ja edukas tippkohtumine. meie ühine eesmärk on selge, vastata paremini kriisi vajadustele, päästa elusid ning päästa inimkond. väljakutsed on suured, me jätkame ettevalmistustöid ÜRO juhtimisel tippkohtumise ettevalmistamiseks ja liikmesriigid aitavad sellele protsessile kaasa, võõrustajariigina oleme juba oma ettepaneku ettevalmistusprotsessi kohta teinud, sealhulgas humanitaarabi ühendatud kasutamine, arenguabi ühendatud kasutamine ning vastupidavusvõime suurendamine abivajajates riikides kriisitingimustes maailmatasandi tegevuste toetamine te,, toetamine pagulastega seoses, pagulaste tippkohtumise korraldamine, kus keskendutakse pagulaste ning võõrustajariikide abi, vajadustele. lisaks sellele on meil vaja uusi rahastamise mudeleid maailma tasandil hädaolukordadeks. seda tuleb teha kiiresti, selleks et tagada rahastamisvahendite prognoositavuse ning äh, järjepidevuse tagamiseks. see tippkohtumine võimaldab rahvusvahelisel üldsusel oma jõud koondada, kasutada paremaid meetodeid, ühiseid probleeme ühiselt lahendada. kõikide riikide aktiivne osalemine ning teiste sidusrühmade aktiivne osalemine on edu seisukohast hädavajalik ning see aitab kindlasti muuta paljusid elusid. nii organisatsioonid kui isikud äh, saavad kõik aidata kaasa tippkohtumise edukale toimumisele. kui sooviksite vool teavet, veel teavet selle kohta, siis äh, külastage meie veebilehekülge www.humanitariansummit.org. aitäh! ja lõpetuseks saab sõna härra Sila Lahi, kes on äh, Indoneesia Vabariigi suursaatkonna asjur. suur tänu! lugupeetud esimees, et te meid siia kutsusite, suur tänu ka eelkõnelejaid. lisaksin veel mõningad olulised asjaolud Indoneesia perspektiivist meie jaoks on oluline terrorismivastane võitlus ning kliimamuutuse vastaline võitlus ning arengukoostöö. Mikta peaks tegema koostööd terrorismivastases võitluses, kasutades ära arukaid koostöömudeleid ning seaduspäraseid koostöökanaleid ning aitama kaasa dialoogi edendamisele mikta riikide vahel, et äh, rahumeelselt võidelda terrorismi vastu. vaesuse väljajuurimine ei ole meie ainus eesmärk, me peame ka eelarvamusi välja juurima, kitsarinnalisust välja juurima, sellepärast et äh, tolerantsi, sallivuse mõõdukuseta ei ole mingisugust äh, kultuuri me usume, et haridus, härra esimees, on väga oluline, haridus peab olema suunatud meie noortele, meie noored peavad religioosseid õpetusi ühendama sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike õppetundidega. täna meie teine tähtis teema on kliimamuutuse vastane võitlus, meie toetame ÜRO Pariisi kliimakohtumise eesmärke. mikta riigid peavad tegema koostööd ning toetama üksteist kliimamuutuse vastase, vastases võitluses. ja kolmas tähtis töövaldkond, mille, valdkond, mille ma esile tõin, on seotud arengukoostööga. Indoneesia on olnud üks arengukoostöö eestvedajaid, heade tavade jagamise eestvedajaid. meie eesmärgiks on strateegilist koostööd edasi arendada hariduse planeerimise, eelarve planeerimise, põllumajanduse, vaesuse vähendamise, kriisi äh, leevenduse ja muudes küsimustes. Indoneesia on äh, lõuna-lõuna koostööd teinud väga edukalt, äh, nagu näiteks kogukondade õestamine, siis kariloomade viljastamine põllumajanduse koolituskeskused, kliimamuutuse programm, kriisileevendusprogramm, konflikti lahendusprogramm on meil olnud, need on kõik olnud edukad, suur tänu! Thank you. Now, uh, let me open the floor for the exchange. Suur tänu! Ja nüüd annan sõna meie liikmetele arvamuste vahetuseks. Kas kolleegidest keegi sai sõna? uh,. okei okay, uh,, Mr, Mr Tänak, who's the härra Tänak, Euroopa konservatiivide reformistide väliskomisjoni koordinaator, suur tänu, härra esimees, tegemist on äärmiselt huvitava kuulamisega iga päev õpime me midagi uut välispoliitikas, mina olen selles komisjonis olnud juba kolmteist aastat ning pean tunnistama, et äh, olen täiesti teadmatuses äh, MIGTA olemasolust olnud kuni tänase päevani, kuulasin siis neid äh, huvitavaid ettekandeid erinevatelt suursaadikutelt sellest, miks see organisatsioon üldsegi on loodud ja nii palju, kui ma siis aru saan, siis teie majandused ei ole piisavalt suured, et üksinda hakkama saada ja olla nagu brekkrühm ja äh, ja demokraatia poolest olete siiski erinevad kui Hiina ja Venemaa, äh, aga soovite demokraatliku klubi moodustada, meie leiame, et iga demokraatlik rühm kes on pühendunud terrorismivastasele võitlusele, maailma juhtimise parandamisele, stabiilsuse edendamisele, on teretulnud, aga, aga Türgis praegu aset leidev selles valguses valmistab mulle muret, inimõigustega asjad ei ole võib-olla kõige paremad ning äh, kui me vaatame, keda Süürias toetatakse, siis tekib ka mitmeid küsimusi. mul on kaks küsimusi, kas sellel organisatsioonil on ka oma sekretäriaat, kus see on ja kas, kui ei ole, siis kas kavatsetakse seda moodustada või toimib koostöö ainult ad hoc kooskõlastustasandil, tullakse kokku erinevates äh, suursaatkondades ja, ja vastavalt vajadusele, kas millised on tulevikuplaanid osaliselt Venemaa survel Euroopa Liidu sanktsioonidele moodustati uus mitmetasandiline äh, BRIC riikide arengupank, kes peaks Maailma Arengupanka asendama nii-öelda, kas äh, MIGTAL on samuti selliseid plaane, et äh, BRIC-i tegevusi korrata viimase kaheksateistkümne aasta, kaheksateistkümne kuu jooksul? aitäh. või euh, merci, merci beaucoup. suur tänu, härra esimees, mina leian, et tegemist on väga huvitava rühmitusega ja huvitava algatusega. teatavad riigid on otsustanud oma, oma pingutused ühendada äh, maailma tähtsates küsimustes, äh, on ka teisi koostöövorme, G kakskümmend ja nii edasi ja nii edasi, konfliktide lahendamine, äh, paraku on äh, sellistes organisatsioonides ka tupikusse jooksnud ja BRIC-i küsimus tekib siin muidugi kohe, BRIC Venemaaga või mitte, kas MIGTA, BIC, BRIC, kuidas on nende jõudude vahekord nii-öelda ja Türgi esindaja rääkis esimesest maailma humanitaarkoostöö tippkohtumisest, tõesti suurepärane üritus ja võib-olla võiksime mõelda põhjalikumalt, mida humanitaarabi tähendab tulevikus. ja lõpetuseks pagulaste küsimus, Süüria küsimus, me mõistame, millise, milliste raskustega seisab silmitsi Türgi, küll mitte ainsa riigina, aga üks äh, riikidest, kellel on kõige rohkem Süüria pagulasi. Austraalia on pagulaste ja sisserändajate osas teistsugune seisukoht kui paljudel teistel, aga üldiselt ürenenud arenenud maailma riigid peaksid vastu võtma osa Süüria pagulastest, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikides arenenud riikides ja ma pean siin silmas ka Austraaliat. ja lõpetuseks tahaksin öelda ka seda, et jah, me kõik teame, et äh, et äh, ükskõik kui palju me raha ei annaks, ükskõik palju me humanitaarabi ei osutaks, äh, igal juhul kriiside lahendus on esimene prioriteet ning äh, seda ilma diplomaatia ja poliitikata ei saa. võib-olla isegi on vaja sõjaväge kasutada, tuleb kasutada piirkondlikke võime, sealhulgas ka Venemaa, Iraan, Türgi ja peavad äh, laua taha maha istuma äh, ning äh, ka Euroopa Liiduga koos paika panema lahe, võimaliku poliitilise lahenduse tulevikuks. aitäh. härra Pühner. Äh, aitäh, et mulle sõna andsid. Äh, ma kuulasin äh, suure rõõmuga seda, mida ütlesid eelkõnelejad ja võin tõesti teiega liituda. tahaksin küsida, kas te tahate pagulaste heaks midagi ette võtta ja kas te tahate midagi ette võtta vaesusevastaseks võitluseks? tahaksin meelsasti teada, millised on teie konkreetsed plaanid ja mida te teha, teha kavatsete. teine küsimus. Te ütlesite, et olete riikide rühm, kes tegutsevad ühiselt selleks, et ka ÜRO-s rohkem mõjujõudu saada. milliseid reforme te peate vajalikuks ja mõistlikuks ÜRO-s, aitäh uh,! Thank you, Mr Myanmar. suur tänu, härra Millemann, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada Mikta riikide suursaadikuid selle eest, et jagasite infot äh, tehtud algatuse osas. ma pean äh, tõesti ka siin piinlikkusega tunnistama, et mul ei olnud mitte mingisugust infot äh, selle organisatsiooni kohta. mitme kesises Euroopas on väga hea kuulda, et riigid grupeeruvad selleks, et arvamusi vahetada. tegemist on demokraatlike riikidega, kes on alla kirjutanud ÜRO universaalsetele väärtustele ja põhimõtetele, nii et sellised koostöövormid on väga teretulnud turumajandusriikide vahel. härra Tšanok ütles ka juba midagi sarnast. mis on nüüd edasi saamas, kas teil on omad institutsioonid paigas, kas teil on plaanis luua sekretariaat, mis on kavas? ja tahtsin veel mainida ühte asja mis toimub New Yorgis äh, peaassambleel ja selles masinavärgis, kas teil on mingisugune koordineerimismeetod välja töötatud? aitäh, härra Epide Teios, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, tahaksin ka mina tänada mm, külla tulnud suursaadikuid suur tänu, et olete jaganud äh, meiega infot selle väga huvitava algatuse kohta. mina tahaksin keskenduda sellele, et kuidas te kavatsete vastu astuda terrorismile. me teame, et on erinevaid äh, terrorismivorme, millega me peame maadlema, riikidel on aga erinevad lähenemisviisid selles võitluses ja lisaks sellele veel ÜRO, NATO ja Euroopa Liit arvestades seda, et see riikide grupp koosneb väga erinevatest riikidest ja kui ka nende kohal asub terrorioht, siis on nende lähenemised olnud väga erinevad. millised on olnud teie koostööplaanid? tundub, et rohkem ei soovi keegi sõna tundub, et keegi rohkem ei taha panustada sellesse arvamuste vahetusse ja võib-olla siis nüüd on käes õige aeg anda sõna üle meie külalistele, kes saavad siis vastata ja, või teha omapoolseid märkuseid nendele sõnavõttudele. proua Korn-Smith, kas teie alustate, aitäh? suur tänu hea meelega vastan. võib-olla mina üritan vastata ja siis kolleegid võib-olla tahavad äh, midagi lisada. me ei kavatse luua sekretariaati Mikta jaoks. me kavatseme jätkata samamoodi nagu enne, nimelt et iga riik äh, siis on mingi aja Mikta koordinaari, koordineeriv riik iga riik eh, on siis koordinaatoriks aasta ja selles mõttes jah, eh, meil on konkreetne vastus sellele konkreetsele küsimusele. MIGTA ei ole plokk kui selline, ma tahtsin täpsustada. Eh, me ei tule kokku enne suuri rahvusvahelisi kohtumisi, ei enne G kahtekümmet või teisi taolisi suuri kohtumisi. meie eesmärk on see, et ähm, rahvusvahelisel tasandil vastu võetud otsus jõuaks laiema publikuni, see on meie eesmärk. sellega me, selle kallal me praegu tegutsema ja ilmselt hoiame sellel silma peal. aja jooksul peaks siis meie koostöömeetodid ähm, ka paika saama ja me ei kavatse ilmselt luua uut arengupanka aga meie koostöö on alles laps, lapsekingades selles vormis ja meil ei ole mitte mingisugust rahvusvahelist äh, arengupanga plaani praegu. tahtsin nüüd äh, vastata ka terrorismi küsimusele, teil on täiesti õigus et ohud on erinevatele riikidele erinevad, ka meie liikmesriikide seas. ja see, et me oleme nii mitmekesised riigid, ähm, on meie vaatevinklid ka väga mitmekihilised. Austraalias on tulemas ekspertide kohtumine, see on siis terrorivastase võitluse ja, ja selle võitluse rahastamise vahendid see toimub siis MIGTA ministrite kohtumise raames aastal kaks tuhat kuusteist. me näeme siin võimalust koordineeritud lähenemiseks, selleks et toetada arutelusid ÜRO-s. me tahame toetada ÜRO resolutsioone terrorivastases võitluses äärmusliku vaesuses ja võõrvõitlejate osas. me kavatseme mõtteid vahendada, vahetada vahetada parimaid tavasid, jagada infot ja mõtteid omavahel selle kohta, kuidas me üksikute liikmesriikidena kavatseme kaitsta, toetada ÜRO resolutsioone. Austraalia on seisukohal, et üldise julgeoleku kontekstis võiks MIGTA mängida väga olulist konstruktiivset rolli võimalike tulevaste rahuoperatsioonide osas ja mainiksin veel paari asja pagulaste kohta. ma räägin siis Austraalia lähenemisest, mitte MITA äh, lähenemisest. Austraalia kuulutas hiljuti välja, et äh, me avame kaksteist tuhat uut äh, kohta ja lisaks sellele oleme eraldanud nelikümmend neli miljardit dollarit eelarvest me edastame need vahendid rahvusvahelisele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja piirkonna riikidele selleks, et aidata kaasa Süüriast äh, lahkuma pidanud äh, inimesi. annaksin aga nüüd sõna minu kolleegidele, härra aseesimees, kes tahavad võib-olla seda asja täpsustada. suur tänu! Äh, järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, suur tänu esitatud küsimustele, mõned märkused mul on, kõigepealt mitteinstitutsionaliseerimine. ei tohi unustada, et äh, MIGTA on väga noor riikide kogu, mis loodi alles kaks aastat tagasi sellest alates äh, on institutsionaalne protsess liikunud selles suunas, et tagatud on pidevad äh, infokanalid äh, viie liikme vahel erinevatel eesmärkidel. kuni tänaseni toimub igal aastal vähemalt kolm välisministrite kohtumist, pluss Seuli kohtumised, mis Korea juhtimise all üles kutsuti. tegemist ei ole jäikade bürokraatlike mehhanismidega, vaid paindlike süsteemidega, mis lubavad läbi ministrite kohtumiste ja teiste lisakohtumiste võtta kasutusele natukene paindlikum suhtlusviis omavahel, nii et meie töö on ka koordineeritum. ja loomulikult institutsioonide loomine, meil ei ole plaanis luua selliseid institutsioone nagu Maailmapank ja siit ma jõuangi nende brikkide küsimuse juurde. jah, eh, kaldutakse MIGTAT ja BRIC riike võrdlema, aga meie tahaksime seda võrdlust eh, vältida. meie meelest ei ole see vajalik MIGTA eesmärk on väga selge, meie eesmärgiks on äh, koostöö maailma tasandil, me näeme endas positiivset jõudu ning lisaks sellele oleme me need riigid, kellel on üheskoos ja individuaalselt ka mõjuvõim. meie saame tõesti äh, midagi ära teha, muuta siin maailma tasandil. nüüd äh, ÜRO ja mitmepoolsed äh, arutelud praegu on meil juba paigas väga regulaarne koordinatsioonisüsteem MIGTA delegatsiooni vahel New Yorgis, Genfis ja Viinis, aga ka näiteks Brüsselis, kus äh, see kogub tähtsust juurde just sellepärast, et äh, me näeme ÜRO-s, Euroopa Liidus mitte ainult üksikud partnerid, äh, kõikide meie riikide jaoks olulist, vaid me näeme tema olulisust ka meiega üheskoos suhetes. kõik sellised küsimused, näiteks nagu kliima muutumine ja arenguläbirääkimised on loomulikult meie jaoks prioriteetsed, aga ülemaailmsete raskuste kontekstis ähm, tuleb tõdeda, et ähm, meie oleme teinud küll väga tubli tööd selle nimel, et äh, Pariisis siduvad äh, eesmärgid paika pannaks või näiteks äh, ATT, sellest me hakkame rääkima lähitulevikus, äh, see on siis relvakaubandus, ÜRO-s vastu võetud instrument ja ATT tuleks rohkem ära kasutada. suur tänu, äh, suursaadik Aan. jah, mul on ka mõned märkused selle kohta, kas on tulemas sekretäriaat või institutsioonid sellele te ilmselt äh, saite juba vastuse. praeguse hetkeni on koordineeriv riik olnudki selleks sekretariaadiks, millest ilmselt rääkisite, äh, kuni augustikuuni oli siis see Korea ja meie olime nii-öelda sekretariaat nüüd on bändipulga äh, üle võtnud Austraalia ja järgmine, järgmise aasta vältel siis on Austraalia see sekretäriaat. nüüd, mis puudutab arengupanka, jah, loodi BRICS-ide arengupank ja Aasia arengupank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

Okay. Maybe we can... Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome. Äh, tere päevast, daamid ja härrad, jätkame pärast äh, pausi ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number viis. ja selleks on avalik kuulamine Euroopa Liidu strateegia Iraani suunal pärast tuumalepet kallid kolleegid, tere tulemast meie kuulamisele, mille teemaks on siis nagu juba öeldud, Euroopa Liidu strateegia Iraani suhtes pärast tuumalepingut. ja selle kuulamisega tahaksime aidata kaasa algatusraporti ettevalmistamisele, mida koostab härra Howitt eelseisvatel kuudel meie tänane kuulamine on väga õigeaegne, eile oli päev, mil Iraan hakkas ellu rakendama oma tuumarelvast, tuumaleppega võetud kohustusi. tegemist on väga olulise verstakipostiga vastastikuse usalduse loomiseks osapoolte vahel Äh, rahvusvaheline aatomienergia agentuur äh, teostab äh, Iraani kohustuste täitmise üle kontrolli. eile võttis Euroopa Liit vastu õigusliku raamistiku tuumatehnoloogiaga seotud sanktsioonide tühistamise kohta ja see õiguslik raamistik jõustub siis Äh, niipea kui rahvusvaheline aatomienergia agentuur on äh, kontrollinud, kas Iraan on oma kohustused täitnud. kallid kolleegid, äh, see kokkulepe, mis neljateistkümnendal juulil saavutati, on vaatamata kõikidele oma piirangutele oluline samm edasi pärast kaheteistkümne aasta pikkust läbirääkimiste perioodi. see on suur samm edasi, sellepärast et see näitab, et diplomaatia on hädavajalik vahend selleks, et toime tulla ülemaailmste probleemidega ja seda eriti ajajärgul, mil üksmeel ÜRO Julgeolekunõukogus äh, ei ole võimalik saavutada. tuumakokkulepe on äh, üks ähm, olulisemaid kokkuleppeid, mille ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed on saavutanud kolm pluss kolm äh, raamistikus ja see on see veelgi suurem saavutus. Äh, selle lepingu äh, ellurakendamisest sõltub selle lepingu ajalooline pärand Euroopa Liit toetab kahetasandilist lähenemist, diplomaatia sanktsioonide ühendamist läbirääkimiste laua taga oleme me olnud kogu selle protsessi algusest peale ning Viinis saavutatud kokkulepe eh, seob eh, eh, Iraani jõupingutused, aitab niimoodi Iraani päästa majanduslikust ja diplomaatilisest isolatsioonist, Iraanis sanktsioonide tühistamine, mida võidakse automaatselt taastada, kui Iraan oma kohustusi ei täida, avab uusi võimalusi Iraani majanduse jaoks see tagab Iraani pankadele juurdepääsu maailmamajandusele ja rahvusvahelisele finantssüsteemile. see tähendab seda, et Iraan saab tagasi eh, sada miljardit dollarit külmutatud varasid. Eh, see kokkulepe on üks suurimaid jõupingutusi ühise mm, eh, lähenemise ja vastastikuse usalduse loomiseks islamirevolutsioonist saadik kompromiss, mis äh, saavutati teatud ringkondade vaenulikkusele, äh, vaenulikkusest hoolimata. Äh, me peame arvestama selle kokkuleppe poliitilisi ja geopoliitilisi tagajärgi kas see toob kaasa ka mingeid muudatusi Lähis-Idas, pärast seda esimest kokkulepet me loodame, et mitmed teised olulised kokkulepped, mis on vajalikud regiooni stabiilsusele, sõlmitakse samuti. Äh, tegemist on ähm, äh, võimalusega ning äh, kas suhete normaliseerumine Iraaniga lõpetab usukonfliktid selles piirkonnas, kas Iraan aitab võidelda Daeshi vastu, kas Iraani mõju aitab saavutada võimu ülemineku Damaskuses, kas see tagab stabiilsuse Liibanonis, Eh, paljud riigid on mures eh, selle pärast, mis toimub Iisraelis ja Saudi Araabias. me, paljude jaoks eh, võiks Iraan kasutada seda sadat miljonit dollarit selleks, et terroriste toetada, aga me peame arvestama ka Iraani sõjaliste kulutustega, mis olid viisteist miljardit eurot aastal kaks tuhat neliteist Äh, need on need teemad, mida tahaksime täna meie ekspertidega arutada ja nüüd äh, annaksin nendele ekspertidele ka sõna ja kõigepealt äh, saab sõna Eli Kiranmai, kes ähm, tegeleb Euroopa Nõukogus välissuhetega ja siis doktor Rushbeh Barsi, Eh, kes on Euroopa Iraani uuringute rühma direktor ja siis Cornelius Adebar, kes on Carnegie sihtasutuse eh, teadur. ja nüüd saab kõigepealt siis sõna, nagu öeldud, härra Keranmaa, proua Keranmaa. aitäh ja aitäh võimaluse eest osu-, osaleda selles arutelus, nagu te juba ütlesite kokkulepe jõustus äh, eelmise nädala lõpul ning äh, Euroopa institutsioonide esindajad on täna Viinis, et arutada edasisi samme leppe rakendamisel Äh, meil on väga mitmeid äh, koostöövaldkondi Euroopa ja Iraani vahel, nii pehmeid valdkondi kui ka vastuolulisemaid valdkondi, aga mina keskenduksin äh, rohkem Euroopa rollile diplomaatiliste probleemide lahendamisel, iseäranis regionaalsete konfliktide lahendamisel. me teame, et selles piirkonnas on praegu tohutu kaos aga miks Euroopal on võimalus ja vajadus tegutseda, sellele tahaksin keskenduda oma sõnavõtus ja juhtida tähelepanu kolmele olulisele valdkonnale Äh, mida Euroopa peaks kaaluma, kui hakkab, jätkab suhteid Iraaniga. kõigepealt Euroopal on vaja äh, välja töötada uus lähenemine Lähis-Idale üldisemalt, äh, Lähis-Ida konfliktidele, nendele konfliktidele, millesse Iraan on segatud ja seda seetõttu, et need konfliktide kulud kasvavad. me teame, et olukord piirkonnas väljub üha rohkem kontrolli alt ja teiseks, meil on äh, tohutu pagulaste voog ning äh, see on vaid jäämäe tipp äh, sellest, mis selles piirkonnas toimub ning see olukord võib levida ka naaberriikides ja kolmas islamiriigi Daeshi teke ning on selge, et jah, me oleme suutnud islamiriiki küll edasi liikumast takistada, aga see on ka kõik ning äh, loomulikult äh, mõjutab selles piirkonnas toimuva äh, paljude liikmesriikide julgeolekut Pariisist Kopenhaagenini välja. ning viimase aasta sündmused on näidanud, et eurooplastel ei ole võimalust Lähis-Ida probleeme eirata, nagu saab teha USA Äh, sellepärast et kui Lähis-Ida probleeme ei lahendata, siis see on Euroopa jaoks katastroof ja meil on seetõttu vaja äh, selget äh, seisukohta selle regiooni julgeoleku osas, sellepärast et praegune poliitika ei ole olnud tõhus, ei ole aidanud teenida meie strateegilisi eesmärke. ja teine teema, miks Euroopal on mõjuvõim, meil on see diplomaatiline hoog, mis tuli koos selle tuumaleppega kõneleja ütleb, et jätkab, kuni tehnikud üritavad probleeme lahendada. me peame vaatama, kuidas Euroopa saab kasutada kõiki neid võimalusi, millele te viitasite. niipea, kui see kokkulepe proua Mogherini poolt teatavaks tehti, juhatas see siis uue peatüki Euroopa Liidu ja Araabia suhetes, ta nimetas seda lootuse peatükiks Äh, äh, ja Saudi Araabia välisminister ütles, et tegemist on ähm, uue algusega äh, Lääne ja Araabia maade koostöös ja isegi need läbirääkimised ähm, tuumaküsimuses on nüüd veel küll lõppenud, aga on selge, et on väga palju asju, mida edasi arutada ja see kokkulepe mõjutab väga paljusid meie suhteid Iraaniga viimastel kuudel selle leppe sõlmisest saadik on mitmed Euroopa Liidu välisministrid külastanud seda piirko-, piirkonda Teherani. Suurbritannia saatkond avati Iraanis uuesti, see on oluliseks märgiks selle kohta, et muutuste tuuled puhuvad, sõltumata sellest, kuidas arenevad Iraani ja USA suhted. ma arvan, et need arengud iseenesest näitavad sellele, et Euroopa Liidu välispoliitika läheb siis nii-öelda olukorra kontrolli all hoidmise strateegiast juba suhete arendamise poole. Eh, meil on liit eh, valdkondades, kus me saame teha koostööd eh, ja sellised vaidlusalused teemad, kus oleks, me konkureerime ja saame samas teha ka koostööd. me näeme Iraani paljude Lähis-Ida konfliktide algpõhjusena ja seega on meil läbi Iraani võimalus ka neid konflikte deeskaleerida meil äh, on äh, tõesti praegu võimalus nendes regionaalsetes küsimustes midagi ära teha ja leida sellised kompromissid, mis teeniksid meie huve ja kolmas asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, ähm, on nimelt see, et Euroopa on valmis äh, palju rohkem Iraaniga dialoogi arendama kui USA. ja see praegune pla-, tuumaläbirääkimiste platvorm on enam ei eksisteeri ja ei ole veel päris selge, kuidas Euroopa dialoog Iraaniga jätkub. aga me teame, et kuigi otsesed kontaktid USA ja Iraani vahel on katkenud, eh, ei ole neid veel taastatud ja seda tuuletati meile meelde suvel, kui president Obama eh, pidi silmitsi seisma eh, suure vastuseisuga Iraani tuumaleppele ning Iraani usujuhid on ka väga selgelt öelnud, et eh, Iraani ja USA otsesuhted ei tule kõne allagi. niisiis ma arvan, et Euroopal on praegu tõesti ruum poliitiliseks tegutsemiseks ja aktiivselt Iraani kaasamiseks. me teame, et pretsedent eh, on ka selles olemas, meil oli eh, kriitiline dialoog mm, ja kuigi mõlemas faasis oli nii häid kui halbu külgi. ma arvan, Euroopa on omandanud selles kõiges kogemusi, mida kasutada ja minu peamine soovitus oleks, et Euroopal eh, on vaja poliitilisi ja õiguslikke struktuure selleks, et kaasata Iraan, olgu need siis sellised vaidlusalused teemad, mida me peame arutama või olgu tegu puhta koostööga. ja me peame toetama seda uut Iraani rakkerühma, mis on loodud ja mõned asjad, millest minu arvates oleks kasu ja kus Iraani peaks kindlasti kaasama, kõigepealt eh, Saudi Araabia Iraani leppimisprotsess, me peaksime alustama väga tagasihoidlike ja väga realistlike eesmärkidega, kõigepealt eh, pingeid leevendama või neid eh, pingeid ohjes hoidma ja vältima vägivalla ülekaldumist Süüriast, Jeemenisse ja, ja sealt edasi Liibanoni. meil on äh, selliseks dialoogiks vaja ka mudeleid ja mina soovitaksin sellise kõrgetasemelist äh, dialoogi Iraaniga äh, milles osaleb ainult mitte üksnes Euroopa Liidu kõrge esindaja, vaid ka teised olulised riigid selles regioonis. Ähm, teiseks veel üks valdkond, millele tuleks keskenduda, on Süüria e, ja e, poliitilised katsed konflikti lahendada, mida praegu eriti ei ole. meil on vaja luua platvorm regionaalsetele osapooltele, Türgi, Saudi Araabia võib-olla võiksid istuda maha koos suurte e, riikidega, USA, Euroopa, Venemaaga ja, ja peaksid tõelist dialoogi ning ma arvan, et me peame ka vaatama, milline on reaalsus äh, koha peal. Iraani jaoks on Süürias liiga palju kaalul, et Iraan saaks lihtsalt taganeda ning Venemaa sekkumine sellesse konflikti on ka kinnituseks kõige selle kohta. Äh, Euroopa peab vaatama, kas Iraan ja Venemaa suudavad mõjutada president Assadi ja tema režiimi Eh, ning aidata kaasa poliitilise lahenduse saavutamisele. Eh, väga oluline on luua eh, humanitaarkoridor ja rääkida detsentraliseerimisest Süürias. ja ma arvan, et Iraan peaks tõesti nende küsimuste lahes olema lahendada mitte Genf kolme raames, vaid mingi uue struktuuri raames ja siis veel islamiriigi vastane kampaania, te oma sissejuhatavas sõnavõtus Äh, küsisite, et kas Iraan aitab võidelda islamiriigi vastu. Äh, kui te küsitakse äh, iraanlastelt, siis nad küsiksid, et kas lääs on valmis rohkem panustama võitlusse islamiriigiga. ja ma arvan, et vaja on rohkem, palju rohkem taktilist sõjalist koordineerimist selles vallas. jah, USA tagab äh, õhuturbe äh, humanitaartöötajatele äh, see, seda kriisi alguses, aga nüüd on tekkinud probleeme luuretalituste vahel, luureandmete jagamise vahel, Lääne luuretalituste ja Iraani luuretalituste vahel. kui vaatame, mis juhtus ähm, Afganistanis, ähm, siis seal välisministeerium tegelikult juhtis läbirääkimisi Läänega ja niimoodi õnnestus USA-ga ja lääneriikidega luureandmeid jagada võitluses Talibani vastu. Äh, nüüd, äh, kui jutt on äh, Islamiriigi vastasest võitlusest, siis arvestades Shia rühmituste tegevust koha peal, siis Iraan ei ole väga valmis andmeid jagama Äh, aga me näeme, et Venemaa ja Iraan loovad oma operatsioonide juhtimiskeskuse ja see näitab, et nad kavatsevad võidelda islamiriigiga. Äh, ma arvan, et Iraaniga meil on vaja palju laialdasemalt arustada seda, kuidas me saaksime aktiivsemalt islamiriigi vastu võidelda ja kuidas äh, sunniite saaks Iraagis rohkem kaasata või vähemalt need šiia relvarühmitused kaasata äh, valitsusse. Äh, järgmiseks äh, väga vaidlusoluline teema Hezbollah Iisraelis. eurooplaste jaoks on see väga oluline teema kõnelustel Iraaniga viimastel aastatel on, on üritatud Iraani nendest kes, aruteludest kõrvale jätta, aga praegu äh, on äh, suhted äh, väga erinevad sellest, mis nad olid kahe tuhande kolmandal aastal, kui räägiti Iraani ja Hezbollah suhetest ja ma arvan, et, et ma ei usu, et neid suhteid on võimalik kergesti lammutada, eriti sõjalises kontekstis, aga ma arvan, et lähtepunktiks võiks olla näiteks Liibanoni stabiilsus ja sealne võimusüsteem Äh, ning äh, tõesti äh, tuleks ära hoida see, et isma, islamiriik ja äärmuslikud rühmitused leviksid Liibanoni, nii et, et see võiks olla aluseks ähm, Iraaniga kõnelustel ka Hezbollah üle. ja samuti peaks Iraaniga tõsiselt kõnelema seda, ähm, kuidas asju Iisraeli ajada, näiteks Golani kõrgendikud ja nõnda edasi niisiis tõesti peaks kutsuma äh, äh, äh, Iraani üles Hezbollah'd võimalikult palju ohjes hoidma. nii et, et üldiselt mina leian, et Iraan ja Euroopa saavad omavahel teha koostööd, kompromisse ja seda väga mitmetes erinevates valdkondades me peame ennast toetama sellist leeb-, pehmet koostööd, kus koostöö on kerges, kerge, aga me ei tohiks äh, tagasi kohkuda ka keerulistest teemadest, mis on eriti olulised Euroopa julgeoleku jaoks, aitäh! Thank you uh, and now let me suur tänu! ja nüüd saab sõna doktor Paasi. suur tänu, suur tänu selle kutse eest, vägagi ajakohane ja asjalik teema, räägiksin natuke sellest, millest rääkis Roger Maia ja räägiksin ka nii-öelda kohalikest aspektidest eh, Iraani perspektiivist. juba selle aasta kevadel oli üsnagi selge Iraani eh, aruteludes avalikes eh, allikates, aga ka kulisside taga, et parlamendil on oma roll selle tuumaleppe heakskiitmises osaliselt. aga selge oli ka see, et parlamendil on nõuandev roll, parlamendil ei olnud õigust vetot välja kuulutada selle uue tuumakokkuleppe suhtes, sel hetkel oli tuumakokkulepe veel teoreetiline, sellele polnud allkirju andnud, seda ei olnud veel koostatud. viimaste, viimase paari nädala jooksul oleme näinud kevadiste märkide tagajärgi, Iraani parlament on rääkinud sellest teemast kirglikult äh, käsitlenud selle kokkuleppe üksikasju, on kritiseerinud seda, nii nagu Ameerika Ühendriikide senatis, kuid lõpuks on nad siiski pidanud tunnistama, et see on reaalsus. nüüd on vaja selle sisu kinnitada, ametlikumalt ratifitseerida tõenäoliselt rahvuslikus julgeolekunõukogus see, et see kokkulepe on allkirjastatud, ei tähenda veel, et see on tegelikult reaalsus, sellel on kaks mõõdet veel, mis, mis eeldab, et, et sellest saaks reaalsus. ühelt poolt on, et kõik osapooled on allkirjastanud selle, kuid pikaajalisus poliitilisel tasandil tagatakse ainult selle poolt, et kuidas, kes, mida saab sellest, et see kokkulepe on sündinud. siit sünnib siis järgmine lahinguväli Iraanis, kui tulevad parlamendivalimised veebruaris ning äh, ekspertide nõukogu valimised, kus valitakse ülemkogu, ülemnõukogu äh, ja need valimised äh, ja lehmakauplemised hakkavad alles pihta, me näeme, kuidas erinevad osapooled, erinevad parteid üritavad kas kokkuleppe sõlmimisest kasu lõigata või näidata seda läbikukkumisena selleks, et nende vastaspool ei saaks sellest kasu lõigata. nii et äh, selles kontekstis võib öelda, et äh, see kokkulepe jätkub ka Iraani sisepoliitikas ning äh, Euroopa Liit jääb äh, oluliseks äh, sisepoliitilises tasandis, äh, tasandil selles mõttes ka, ka edaspidi, enne sanktsioonide režiimi oli peamiseks väliskoostööpartneriks Euroopa Liit ja see partner, kelle poole pöördutakse kaubanduse kontekstis, aga ka kokkulepete ja dialoogi kontekstis, on just nimelt Euroopa Liit see annab teatava võimaluse Euroopa Liidule, aga ka teatava vastutuse. sellepärast, et kui sellest kokkuleppest sisulisi dividende ei lõigata, kui ei toimu Iraani majanduses paranemised, siis väga paljud argumendid, mida kasutati sisepoliitikas selle kokkuleppe poolt, muutuvad tühiseks ning president ja valitsused ei saa seda diplomaatilist võitu ära kasutada selleks, et jätkata oma valimisplatvormi äh, alusel toimunud või äh, valimisplatvormi äh, edasiarendamist, ehk siis julgeolekudimensiooni vähendamine ühiskonna küsimuste käsitluses valimisplatvormi läbi. ja mult on ka küsitud, et milline see koostöö Euroopa Liiduga peaks olema, ma arvan, et siin on mitmed võtmesõnad, mida tuleks meeles pidada, kõigepealt strateegiline dialoog, teiseks struktureeritud dialoog, tegemist ei saa olla äh, üksikute kokkulepetega, kust igaüks valib, mida soovib, äh, nagu a la carte menüüst. mõlemad pooled, kes tahavad äh, tulevikku, peavad hakkama üles ehitama seda tulevikku koostööd konstruktiivselt suurema kooskõlastamisega ja nagu Elli mainis, tuleb ka realistlikumalt aru saada ning aktsepteerida, mida see piirkond tegelikult endast kujutab äh, ning mitte keskenduda sellele, milline see meie soovunelmates peaks välja nägema. nii et äh, väljaspoolt Iraani tuleb aru saada sellest, et äh, kui Iraan küll os-, et Iraan osaleb sellistes tegevustes, mis meile ei meeldi, mis on meie huvide vastased, siis sellegipoolest Iraanist ei saa ei üle ega ümber, kui me tahame selle piirkonna äh, tõsiseid probleeme lahendada. Iraan ei pruugi kujuneda meile sõbraks veel mõnda aega, aga kindlasti Iraan peaks olema üks meie potentsiaalseid partnereid ja ainuke moodus äh, aru saamaks, kui suur partner Iraan on, on tehes koostööd selle partneriga nii et igasugune dialoog Iraaniga peab hõlmama midagi enamat kui kõrgetasemelised kohtumised kõrgetasemeliste poliitikute vahel, koostööd tuleks teha märkimisväärselt igapäevasemal tehnilisemal tasandil. see on väga oluline. selleks, et see koostöö muutuks reaalseks, mitte ainult vastastikuse arusaamise memorandumite patakaks, millest mitte midagi ei sünni. see on oluline mitte ainult sellepärast, et need teemad, mis siin äh, mängus on, on olulised, vaid ka sellepärast, et mõlemad poliitilised osapooled peaksid saama näidata oma valijatele ning äh, nende vastastele, et see kokkulepe on väärt pingutusi, riske, mida see hõlmab. mis puudutab äh, tulemuse piirkondlikku aspekti ning seda, kui, millisel määral see kokkulepe mõjutab selles piirkonnas valitsevat kriisiolukorda. olen Elliga nõus, kuid pean meeles, pidage meeles, et Iraanil on omaenda ohuhinnangud, omaenda strateegilised huvid ning see kokkulepe kui selline tegelikult nende enda hinnangut olukorrale ei muuda. kuid see kokkulepe võimaldab meil täiskasvanute moel arutada selle üle, millistes küsimustes meil on võimalik kokku leppida ning ka selle üle, milles meil ei ole võimalik kokku leppida. siiani pole selliseid arutelusid olnud ja sellised arutelud on hädavajalikud, kui me tahaksime Süüria küsimuses üldse mingisugust äh, lahendust leida ja sama puudutab ka Iraaki need asjaolud ei muutu Mu,, äh, Iraani seisukoht ei muutu, meie seisukoht ei muutu, kuid äh, nüüd on mõlemal osapoolel paremad võimalused mingites küsimustes äh, mingi kokkuleppeni jõuda, et leppida ka kokku selles, et teistes küsimustes jäädakse lahkarvamusele. milline see koostöö peaks olema? ja kui kaugele see koostöö võib minna, milline see potentsiaal on? ma arvan, et suhted Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liiduga on selles kontekstis väga erinevad, nagu on olnud selge ka kõrge juhi avaldustest. Ameerika Ühendriikidega normaalsed suhted on praktiliselt välistatud, osaliselt tehakse selliseid avaldusi sellepärast, et võita toetus sisepoliitikas, kuid sellegipoolest see tähendab seda, et neil ei ole mingisugust äh, ki-, neil ei ole kiiret suhete normaliseerimisel ning kõrge juht äh, tahab olla äh, juhi ohjade juures ning mitte tekitada pingeid nende hulgas, kellel on rangemad seisukohad islamiriigi põhimõtete ja Ameerika Ühendriikide põhimõtete kokkusobitavuse vahel ja äh, meie küsimus on aga see, kuidas meie varasemaid suhteid saab äh, taaselustada, pidades meeles seda, et viimased kümme aastat on palju mu-, viimase kümne aasta jooksul on palju muutunud meie kontekstis, nende kontekstis, meie majanduse, äh, majanduse olukord on muutunud, koostöövaldkondade potentsiaal on muutunud, kuid sellegipoolest Euroopa Liidul on võimalik taas saada kõige olulisemaks kaubanduspartneriks ning poliitiliseks äh, partneriks äh, Iraaniga, kui mõlemad pooled mängivad oma kaardid õigesti ning äh, kui vastastikused suhted põhinevad dialoogil ning ei üks ega teine ürita kellelegi midagi ette kirjutada ning kui ei hakata arutelusid juba eos ammutama. Süüria on kindlasti üks mureküsimusi, küsimusi, kus mõlemad osapooled on esitanud igasuguseid eeltingimusi äh, ja kasutanud ära eelarvamusi selleks, et äh, läbirääkimised on äh, pigem upikusse jooksnud, selle asemel, et neid läbirääkimisi lahenduse teele sillutada. suur tänu ja meie kolmas kõneleja räägib meile Ameerika Ühendriikidest, Washington DC-st, härra Adebar, palun. suur tänu härra esimees, suur tänu, austatud Välisasjade Komisjoni liikmed, suur tänu selle kutse eest täna siia, vabandan, et saan teie ees kõneleda ainult läbi videolingi ja vabandan iseäranis Iraani delegatsiooni liikmete ees, kelle poole ma pidin pöörduma üsna hiljuti täpselt samal moel ning vabandan kolleegide ees, et ma ei ole teiega siin esireas täna, mulle meeldiks küll Brüsselisse reisida, kuu aja pärast ma Brüsselisse ka jõuan, aga paraku praegu see ei olnud lihtsalt võimalik tänane kuulamine on väga ajakohane, minu eelkõnelejad juba mainisid seda. ja juhin tähelepanu ka ühele eelmise nädala sündmusele, mis äh, ei ole nii positiivsed kui siin mainitud juhtumid, nimelt Iraani sõjavägi test, testis äh, ballistilisi rakette ja see natukene summutas selle kokkule-, seda kokkulepet ümbritsevat äh, õigustatud entusiasmi, teatavad äh, muutused jäävad tulemata, Iraani piirkondlik poliitika jääb selliseks, nagu see on ning pole mingi juhus, et need raketikatsetused äh, leidsid aset siis, kui parlament andis oma kinnituse Iraani kokkuleppele ja Ruspeh Parsi juba rääkis sellest sisepoliitilisest dünaamikast, äh, ma puudutaksin seda ka. oma ettekandes tahtsin rääkida piirkondlikust kokkuleppest, kõigepealt enne, kui ma hakkan rääkima sellest, mis on võimalik Euroopa Liidu ja Iraani vahelistes suhetes äh, sisepoliitilistes suhetes on oluline äh, see äh, hoog, mis äh, sellest kokkuleppest tuleb ja mis võib piirkondlikku koostööd mõjutada ja teine aspekt on Iraani sisepoliitika, mis puudutab piirkondlikku poliitikat, siis selles kokkuleppes ei ole midagi, mis tegelikult ette kirjutaks kui piirkondlikku koostööd, see kokkulepe käsitleb ainult tuumavaldkonda äh, ja tuumadiplomaatiliselt on see äh, suureks edusammuks, kui see ei tähenda seda, et Iraan oleks täielikult muutunud, ümber sündinud sellest hetkest peale, kui äh, kokkulepe äh, rakendub aga Eti pluss kolm oli suurepärane läbirääkimiste vorm, kuid see ei ole suurepärane musterlahendus kõikide teiste kriiside lahendamiseks. Saudi Araabiat mainiti siin, Iisraeli mainiti siin ja nii edasi ja nii edasi, väga paljud riigid, teised riigid tunnevad muret selle kokkuleppe tulemuse tõttu. kokkulepe ise ei tee mingisuguseid ettekirjutusi selle kohta, ei otseselt ega kaudselt äh, piirkondliku äh, koostöö kohta. aga samas, kui me vaatame, kuidas seda kokkulepet hakatakse jõustama, kuidas seda tuleks jõustada lähiaastatel, siis on üsnagi selge, et ilma piirkondliku koostööta see ei sünni. seda kokkulepet saab äh, rakendada äh, piirdudes ainult miinimumiga, aga ka siis on piirkondlik äh, koostöö teataval määral eeldatud. mis puudutab suuremat äh, tuumarelva leviku lõpetamist, siis piirkondlikku koostööd tuleb edendada ja see kokkulepe ise ei ähm, kirjuta ette piirkondlikku koostööd, kuid eeldab seda ning ka Euroopa strateegia peaks sellele keskenduma. seda esiteks, mis puudutab seda kokkulepest ennast. Äh, teine aspekt selle kokkuleppe juures, mida ma tahaksin äh, esile tõsta, on äh, sisepoliitiline aspekt, valimised on tulemas, nagu Rusbach Barsi mainis ning äh, kõrge juht peab äh, saavutama tasakaalu sisepoliitilisel areenil. selle kokkuleppe vahendumise kontekstis väga paljud kuulsid Ameerika Ühendriikide arutelusid äh, selle kokkuleppe teemadel, Iraanis on olnud arutelu samasugune, sama kirglik ja on tekitanud sama palju kemplemist ähm, ning ähm, seda, selle kokkulepet on seatud küsimärgi alla kui Ameerika Ühendriikidele lähenemist äh, ja nii edasi ja allaandmist tuumaprogrammi valdkonnas ning äh, see kokkulepe hoolimata sellest, et nägite võib-olla Teraani tänavatel juulikuus äh, rahvamasse, sellegipoolest ei ole see kokkulepe kõigile päris meeltmööda Iraanis ja hoolimata sellest, et see kokkulepe äh, on allkirjastatud ning äh, seda hakatakse jõustama, äh, siis sellel on ka oma varjukülg nii Ameerika Ühendriikides kui ka Iraanis, kuna vastaspoolega mindi kompromissile, siis tuleb seda kuidagi hüvitada neile, kes ei soovinud oma seisukohtadest taganeda, kes Ameerika Ühendriikides võib see tähendada uusi sanktsioone käsitlevaid õigusakte, relvade saatmist piirkondlikele rühmitustele, lahe koostöönõukogu riikidele, Iisraeli, Iraanis võib see tähendada rohkem piirkondlikku dimensiooni, Süüriat siin mainiti, Iraani ohuhinnang ei ole muutunud selle kokkuleppe tõttu ja võib-olla siis need karmimad rühmitused soovivad midagi selle kokkuleppe tasakaalustamiseks vastutasuks. ja sisepoliitilisest aspektist rääkides on tõsi, et Euroopa Liidusse suhtutakse Iraanis positiivselt, kuid nende jaoks on tegemist ainult ühe üksusega ning Ameerika Ühendriigid Iraanilt ja Iraan pidi rääkima Ameerika Ühendriikidega kahepoolsete läbirääkimiste kaugus, mõnikord need kahepoolsed läbirääkimised muutusid tähtsamaks kui mitmepoolsed läbirääkimised, Euroopa Liit oli ohus, et ta jääb äh, ukse taha äh, ja tekkis selline skisofrenne olukord, kus Iraan pidi rääkima nii-öelda nelja silma all Ameerika Ühendriikidega, aga just nimelt see kahepoolne kahe, need kahepoolsed läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega on ka tekitanud palju probleeme ning nagu kõrge juht ütles, need läbirääkimised ei tohi puudutada midagi muud peale tuumakokkuleppe, nii et et Euroopa Liit on rohkem teretulnud, aga samas ka vähem tähtis partner kui Ameerika Ühendriigid E kolm pluss kolm formaadi üheks edu aluseks oli see, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit tegid tihedat koostööd ning liikmesriigid eraldi võetuna suutsid vastu panna kiusatusele sõlmida omapoolseid kõrvalkokkuleppeid Iraaniga ning sellest oli ka tõesti kasu. ka Venemaa ja Hiinaga seoses äh, oli hea, et jõuti kokkuleppele, ühisele kokkuleppele, ühisele arusaamisele tuumakokkuleppe kontekstis äh, ning Euroopa Liit peaks seda ka edasises koos, selle poole ka edasises koostöös püüdlema. Euroopa Liidul peaks olema oma Iraani strateegia, meie võime omalt poolt aidata kaasa oma avaldustega selle strateegia koostamisel täna, kuid äh, see strateegia peaks hõlmama koostööd Ameerika Ühendriikidega, sellepärast et Euroopa Liit üksinda ei äh, suuda äh, Iraanis tegutseda üksi, äh, Atlandi ülemne element peab olema kaasatud. mida siis Euroopa Liit võiks teha tulevikus? Iraani kokkulepe on Euroopa Liidu edu Euroopa Liidu saavutus äh, julgeolekupoliitika valdkonnas, äh, kõrgematasemelise poliitika valdkonnas äh, ning seda tehti mitmepoolsete läbirääkimiste kontekstis ning mina kutsuksin üles keskenduma pikemale perspektiivile, see kokkulepe on mõeldud kümneks, viieteistkümneks aastaks, võib-olla isegi kahekümne viieks aastaks ning sellist tulevikku peaksime me ka strateegiat koostades silmas pidama. kõikehõlmav mitmepoolne koostöö on Euroopa Liidu tugev külg ning see on ennast tõestanud ikka ja jälle, julgeoleku külg on väiksema tähtsusega. kolm asjaolu, mida ma toonitaksin selle koostöö sisu kontekstis, kõigepealt merejulgeolek Pärsia lahe piirkonnas, teiseks äh, keskkonnaküsimused, kolmandaks julgeolekupoliitika, kuid äh, mitte aktiivne konflikti ohjamine või, äh, või kriisi sekkumisprogrammid. Pärsia lahe merejulgeolek, see teema ei puuduta mitte ainult Iraani, vaid Pärsia lahe teisi riike ja hõlmab siis praegu Pärsia lahe, lahe koostöönõukogu, Iraak, Iraan, mõlemad on liikmed ja väga li-, raske on praeguses olukorras midagi ette võtta, kuna on tegemist sellise kaitsealliansiga Iraani vastu, aga merejulgeoleku valdkonnas on võib-olla võimalik saavutada koostööd lähtuda, lähtudes ÜRO mereõiguse konventsioonist alusdokumendina Saudi Araabia ja Iraan ei ole seda allkirjastanud, kuid sellest dokumendist võib võtta, ammutada inspiratsiooni äh, ja äh, soodustada piirkondlikku koostööd, äh, vaba ühesõitu, piraatide, piraatluse vastast võitlust ja niiviisi mitmepoolse koostöö raamistikus äh, jõuda mingisugusele kokkuleppele selles konkreetses valdkonnas keskkonda, taastuvenergia, vee küsimused on teemad, mis on olulised mitte ainult Iraani jaoks, vaid ka Iraani naabrite jaoks, ka selles valdkonnas võiks soodustada koostööd. ka Iraani välisminister Zarif tõi selle teema hiljuti välja, selles valdkonnas on Euroopa Liidul ka häid kogemusi koostöö vahendajana teistes maailma piirkondades. ka maailmavärina seire, teema, mis on tähtis Iraani jaoks, äh, kriisiabi, äh, mäletate ehk kümne aasta tagust äh, suurt maavärinat, kui suured agentuurid ja maailma üldsus pidi Iraani toetama see on üks valdkond, kus koostöö praegu toimub, aga seda koostööd võiks veelgi tugevdada. kolmas koostöövaldkond on äh, julgeolek, kõrgematasemeline julgeolek, teataval määral äh, ma hoiatasin selle eest, hoiatasin selle eest, et seda teemat liiga esile tõsta, ükskõik kas Süüria konflikti Süüria konflikti lahendust võib-olla Euroopa Liidus ei leita, võib-olla see lahendus sünnib kuskilt mujalt, aga piirkondliku julgeoleku öö, äh, foorumi moodustamine, Iraan, Iraak, äh, tähtsad välis äh, faktorid, seda mainiti Madridi läbirääkimiste käigus Lähis-Ida konfliktist rääkides omal ajal, kuid see oleks see valdkond, kus Euroopa Liit peaks püüdma ettevalmistusi teha koos Ameerika Ühendriikidega, see võiks olla rohkem Euroopa algatus vähem Ameerika Ühendriikide algatus, kui ameeriklased selle ettepaneku teeksid esialgu, siis äh, võib-olla sellesse suhtutakse juba ette negatiivselt, kuid ameeriklased peaksid siiski seda protsessi toetama, keskenduda tuleks Pärsia lahe piirkonnale äh, rohkem kui Iisraeli-Palestiina piirkonna konflikti aladele nii palju siis minu poolt soovituseks, äh, ootan pikisilmi võimalusi vahetada mõtteid äh, teie ja, ja teiste paneelis osalejatega, aitäh! suur tänu teile, härra Adebar! ja nüüd siis arutelu ja esimesena saab sõna härra Howitt, kes on Euroopa Parlamendi raportöör algatusraporti puhul Euroopa Liidu strateegia Iraani suunas pärast tuumakokkulepet on selle oma algat-, on selle algatusraporti nimi, aga enne kui sõna saab veel härra Howitt, ütleksin, et ähm, külas on Euroopa Liidu Iraani rakkerühma juht äh, äh, välisteenistusest äh, ja ka tema on valmis vastama küsimustele. härra Howitt, nüüd on aga sõna teil. suur tänu härra juhataja ja ma tahaksin ka omalt poolt tänada meie kolme eksperti, suur tänu, et äh, olete täna meie ees äh, oma sõnavõttudega, me hindame seda väga kõrgelt, tegemist on uue protsessi algus, äh, me nimelt tahame luua parlamendi raporti, aga loodetavasti on see väga mõjuvõimus raport, mis siis kirjeldab uut hoogu äh, Iraani ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes pärast seda tuumakokkulepet. kui me räägime Iraanist või ükskõik kellest teisest, ei ole loomulikult äh, äh, positiivne see, et, et me peame neid lepinguid rääkima läbi nii kaua, aga me peame üritama suhteid nende riikide vahel edendama ja sellised äh, kokkulepped on väga äh, kiiduväärt ettevõtmine, meie komisjon, meie esimees ja mina ise käisime enne läbirääkimisi Teheranis, enne seda, kui viimane kokkulepe siis juunis sõlmiti, üritasime usaldust tekitada Iraani poolel ja mulle tundub, et see visiit oli väga edukas ja loodetavasti see koostöö jätkub vaatamata sellele, et äh, see on ilmselt teinekord väga keeruline ja mõnede inimeste jaoks vägagi raske. aga sellest ambitsioonist ei tohiks loobuda ja mis puudutab nüüd kaubandust, me peame tunnistama seda, et iranlased arvavad lihtsalt, et see sanktsioonide režiim oli ebaõiglane ja meie peame ka sellest aru saama, et nemad peavad seda äärmiselt ebaõiglaseks seisukohad lähevad lahku ka Euroopas ja siin kojaski aga sellegipoolest, kui me üritame ja suudame need kaubandussuhted äh, taastada ja täna äh, sõna saanud kolleegid ka on öelnud, et äh, see on võimalus, kuidas Euroopa Liid, liit saaks uuesti Iraani peamiseks kaubanduspartneriks, sellest oleks kasu mõlemale poolele. aga oluline on see, et kõige selle juures me ei unustaks standardeid, investeerimisstandardeid ja teisigi, millest mõlemale poole oleks kasu mis puudutab nüüd algatusraportit, me ei eh, lasku detailsetesse teemadesse, mis puudutab selle tuumakokkuleppe täitmise üksikasju, see on Euroopa välisteenistuse ja Iraani eh, poole asi eh, E kolm pluss kolm raamistikus ja seega meie keskendume oma algatusraportis äh, meie suhete laiendamisele läbi selle kõikehõlmava lähenemise, millest täna siin ongi juba räägitud, teemad nagu transport, keskkond, akadeemiline koostöö ja nii edasi. Need on kõik valdkonnad, äh, kus meie koostöö võiks olla edukas. olen nõus äh, nendega, kes ütlesid, et ähm, selline strateegia Euroopa Liidu poolt peab olema pikaajaline strateegia. kümme aastat ja kauemgi on suhet külmuta-, suhted külmutatud olnud äh, ja loomulikult see on jätnud oma jälje. ja nende suhete taastamine on väga-väga raske töö ja peame jääma realistlikuks oma ootuste ja lootuste suhtes. kolleegid ütlesid, meie eesmärgid on aga ühised võitlus terrorismi vastu on näiteks üks nendest äh, ühistest teemadest, narkovastane võitlus ja nii edasi. härra äh, Adeba, teie tegite kolm väga konkreetset ettepanekut, minu meelest need olid väga huvitavad, täna mul aega ei ole nendele konkreetselt vastata, aga äh, ma kavatsen nende peale mõelda, neid analüüsida nüüd selle raporti koostamise käigus ja nüüd äh, regionaalsed küsimused, on ammuilma ilmselge, et me peaksime praegu ära kasutama seda võimalust, äh, mis on tekkinud, et Iraaniga saada kokkuleppele ka Jeemeni, Liibüa, Süüria loomulikult osas äh, ja, ja ka selles osas, et koostöös siis Iraaniga võidelda Süüria olukorra halvenemise vastu ja väljavaateid selleks koostööks praegu on, kui meie väliskomisjon käis Teheranis, olid meie läbirääkimised äh, Ehm, välisministri Arifi ja tema asetäitjaga väga avameelsed ehm, ja ma tervitan neid arutelusid, struktuurid seega on paigas, et me neid läbirääkimisi saaksime pidada ka eda-, edaspidi, aga kui me vaatame, millised olid arengud ehm, Süürias nüüd viimastel päevadel, siis on muidugi väga raske neid suhteid ka, ka tegelikkuses hoida sellistena, nagu me tahaksime neid näha. härra esimees, mul on nüüd ka üks küsimus kõigile kuulajatele Ähm, Elli Keranmäe käest äh, tahtsin küsida äh, Teherani-Riadi suhete kohta. kõik tänased külalised rääkisid Euroopa rollist Iraani suunas, et kus on meie tugevused ja kus meile avanevad võimalused. aga minu küsimus äh, puudutab pigem Teherani ja Riadi vaheliste suhete paranemiseks. kus Euroopa võiks siin abiks olla? kus meie võiksime siin konkreetselt äh, kaasa aidata. Ähm, nüüd äh, doktor Parsi äh, tõstasid ühe üsna huvitava argumendi miinimumtingimuste kohta Süüria puhul ja et ei ole kumbki pool neid täitnud, minu meelest see oli üsna huvitav märkus, millele ma ei ole otseselt vastu Te ütlesite Süüria kohta, et see oli võib-olla meie kõige raskem ülesanne üldse, aga mida me siis saaksime teha? mida teha selleks, et, et me suudaksime hakata pidama konstruktiivset äh, dialoogi Süüriaga? ja härra Adebar, mm, teie rääkisite sellest, et äh, tuleb äh, kriitiku ja dissidentidega mõlemal poolel kuidagi kontakt saada. Teie olete nüüd Ameerikas baseeruv eh, ja tundus, et pärast selle kokkuleppe sõlmimist olid eh, Ameerika Kongressi liikmed ainsad, kes seda lepingut kritiseerisid. ja Teheranis ja siin väga paljud inimesed arvasid, et või teadsidki, et Iraanis endas neid kriitikuid saab olema väga palju, aga teie, kes te elate Ameerikas äh, kuidas te kommenteerite seda, et põlemal poolel oli tõesti selle lepingu vastaseid, kuidas nendega siis kontakt saada ja kuidas nendest probleemidest, mis nende seisukohtadega kasvanud, üle saada? suur tänu! suur tänu! ülejäänud kolleegid saavad nüüd ka sõna, proua Leo-Marii. mikrofon, palun. mikrofon, palun kõnelejale. mikrofon. mikrofon, palun. me kõik teame seda, et Iraan on äh, suur riik, mis võib äh, mängida väga olulist äh, rolli terve regiooni stabiilsuse tagamisel, aga ka kaugemal. ma arvan ühtlasi ka, et tegemist on meie jaoks väga raske partneriga ja kelle mm, lähenemine läbirääkimistele on olnud kahtlane me kõik oleme sellele olnud tunnistajaks ja mul on kaks küsimust. esimene küsimus, ma tahaksin teada, et lisaks vastastikusele huvidele, mis Iraaniga lähenemist toetab, kas meil on ka mingisuguseid tegelikke ajas püsivaid huvisid. Iraanil on muidugi huvi, et et äh, sanktsioonide embargo võetakse maha. meie huvid on tööstuslikud, äh, kaubanduslikud ja majanduslikud huvid, aga ühtsed huvid, meie raportöör viitas äh, siin sellele, et üks selline huvi peaks olema terrorivastane võitlus, see on loomulikult huvitav, aga see on ka tegelikult ainult väga kitsas tegevusvaldkond ja kas see võib viia äh, Äh, ajas püsima jäävate suheteni ja teine küsimus on põhimõtteline küsimus, nimelt usaldusväärsus. vastastikune usaldus, äh, eriti tuumaküsimustes. me oleme juba näinud äh, seda, et kümne tagasi võeti vastu lepingud, millest kinni ei peetud ja just nimelt need kokkulepped sõlmiti selleks Iraani poolt, et nad saaksid jätkata oma tuumauuringuid see on üks väga oluline element minu jaoks, sest et minu meelest ei ole võimalik tegelik dialoog ja dialoog on ju vajalik, kui meil ei ole vähemalt mingisugunegi usaldus tagatud ja minu küsimus on, mis teie meelest on need elemendid, mis äh, pikemas perspektiivis aitaksid meil selle usalduse üles ehitada, vaatamata sellele, mis on toimunud varem ja vaatamata sellele, et äh, Äh, Iraan on läbi viinud äh, ballistiliste rakettidega testeid. suur tänu, härra Kaan. suur tänu, ka mina tahaksin äh, tänada meie kolme tänast eksperti tehtud avalduste eest. jah, Iraani olulisus olulisuses ei ole, olulisuses ei ole kõhklust, aga see on äh, äärmiselt keeruline riik ja tema roll maailma asjades on olnud ka suhteliselt ähm, keerukas. jah, me nüüd tervitame siin seda tuumakokkulepet, aga ma kardan, et see iseenesest võib ka kokku variseda, kui asju ei hakata juhtima õigesti, me oleme juba näinud basilistis-, ballistiliste rakettidega teste ja, ja on näha see, et tuleb äh, veel äh, sellele lepingule ajahambale vastu pidada, see, et ta vastu peab, ei ole veel sugugi selge. väga paljud kõnelejad rääkisid sellest, et võib-olla oleks võimalik kuidagi neid suhteid edasi arendada. aga selge on ka see, et meie enda kogemus on näidanud, et äh, majanduslikud äh, kaalutlused äh, aitaksid meil võib-olla neid suhteid eda-, edasi edendada, võib-olla me võiksime kasutusele võtta midagi GSP pluss mudeli sarnast ka Iraaniga, niimoodi aitaksime me kaasa majanduslike suhete arengule, mis aitaks muudest ummikutest läbi murda, mis te arvate, ja siis külalised veetasid, viitasid regio-, regionaalsete jõudude äh, Eh, ka kaasnevatele raskustele. ma tahaksin teada, mida teie arvate selle kohta, et kui meil õnnestuks eh, sellised eh, majanduslikud tihedad suhted luua Iraani ja teiste Pärsia lahe riikide vahel, näiteks Saudi Araabiaga, kas see aitaks kaasa? ja lõpetuseks kogu asja sõjaline pool. väga paljud nendest riikidest kardavad Iraani viimase kolmekümne kuue aasta jooksul, mis on siis nüüd mööndu-, möödunud äh, Iraani revolutsioonist, kuidas nad on maailma tasandil oma võimu järjest suurendanud, sõlmides suhted Shia grupeeringutega ja kasutavad äh, siis neid ära oma vahendina. kuidas äh, me saaksime kaasa aidata sellele, et mõlemad pooled teineteist paremini mõistaksid, jah, meie positsioon on äh, Äh, unikaalne, ainukordne, meie positsioon ei ole sugugi sarnane ameeriklastega, ma arvan, et iraanlastel oleks meiega paremaid suhteid äh, ähm, arendada palju lihtsam kui ameeriklastega ja mina arvan, et me peaksime oma rolli täitma. härra Tänuk, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, viis pluss üks või see kolm pluss kolm mida Euroopa Liit eelistab, läbirääkimised on üsna harukordne juhus äh, või näide sellest, kuidas Euroopa Liit läbirääkimistel on edukas ja tahaksin siinkohal austust avaldada proua Ashtonile, proua Mogherini eelkäijale ja tema pärandile. aga meie fraktsioon on siiski väga ettevaatlik äh, selle äh, tuumakokkuleppe toetamisel me peame olema täiesti veendunud, enne kui me seda tervitame, et ähm, seire ja Äh, äh, kontrollimeetmed peavad olema väga selgelt paigas, äh, tagamaks see, et Iraan ei petaks, sellepärast et varem on nad seda ikkagi teinud. Nad on üritanud vältida seda, et ükski säte seoks need NPT kokkulepetest kinni pidama ja iraanlased on ikka ja jälle varjanud seda, et näitajad olnud palju kõrgemad, kui oleks arvata äh, Eh, tsiviilprojektide puhul nendel on alati olnud eesmärgiks eh, ka tööd, eh, arendada välja tuumarelv sõjalisteks kaalutlusteks. loomulikult Iraani suhtes tuleb olla väga keeruline, väga kriitiline ka inimõiguste seisukohast, Hezbollah ja Assadi režiimi toetamine, nad on Iisraeli Äh, äh, vihavaenlane ja selle demokraatliku riigi kohta on nad teinud äh, röögatuid avaldusi, aga sellegipoolest ma arvan, et meil on vaja nendega koostööd selleks, et võidelda regionaalse suurima ja tigedama ohu vastu ehk nimelt ISISe vastu ja sellepärast me peame Iraaniga leidma kuidagi koostöös viisi tulla välja Süüria kodusõja kriisist. üks panelistidest nõudis seda, et Iraan äh, nii või Iraanis võiks näha Euroopa Liidu potentsiaalsed partnerid, meie fraktsioon on sellele selgelt vastu, sellepärast et me ei jaga islami äh,, Iraani Islamivabariigiga ühtseid väärtuseid, aitäh. suur tänu, härra Pühner. <clears throat> ka mina tahaksin tänada kolme sõnavõtjat. kõigepealt mul on küsimus võimaliku koostöö kohta. nagu juba mainiti, me iseäranis terroristide vastases võitluses ja samuti narkokaubanduses võiksime teha koostööd ning Iraani poole pealt on seda ka selgesõnaliselt soovitud. mina, minule teeb aga muret inimõigused, inimõiguste olukord Iraanis, te teate, et kaheksakümmend protsenti äh, inimestest on näiteks surma mõistetud narkokuritegude tõttu ja hiljuti on teada antud äh, ka seda, et äh, surmanuhtlusest äh, loobutakse nende kuritegude puhul, aga see on siiamaani jäänud kõik teate tasandile. mul on nüüd konkreetne küsimus, kas selline koostöö sellistes valdkondades on üldse võimalik ja mõistlik? ja siis veel küsimus, kuidas me saaksime inimõiguste olukorda parandada. teine küsimus äh, see puudutab ähm, keskkonda. asepresident viimase delegatsiooni kohtumisel ütles väga selgelt, et ta on koostööst huvitatud. Äh, näiteks ähm, olukord Läänemerel, kas seal on meil, seal on keskkonna olukord tõesti katastrofaalne äh, ja ärgem unustagem ka Iraani uraanivajadust. Äh, kas Äh, näiteks seda vett, äh, mida praegu uraani rikastamiseks kasutatakse, kas seda oleks võimalik näiteks tagasi juhtida äh, selleks, et keskkonnakatastroof kuidagigi ohjata. ja kolmas küsimus, nafta järele on nõudlus kasvanud, sellest ei ole võib-olla väga palju räägitud ja see kindlasti mm, mõjutab regionaalset tasakaalu, eh, sellepärast et eh, selle nafta toob ju ka rahavood sinna piirkonda ja järgmine küsimus. Eh, oluliseks punktiks selle leppe ellurakendamisel on see, et kogu tuumakokkulepe, nii nagu ta on sõlmitud, et sellest ka kinni peetakse. reaktorite maha monteerimine Iraagis, see, selle, ma ei tea, kuidas see täpselt toimub, kas see minu ja viimane küsimus see on mõeldud välisteenistustele, Euroopa talitustele, milliseid projekte Iraaniga ähm, konkreetselt silmas peetakse, kas meil saab äh, lähiajal olema Iraanis diplomaatiline esindus, kas me sõlmime partnerlus- ja koostöölepingu, milliseid partnerlusvahendeid või muid temaatilisi programme äh, oleks võimalik kasutada, nendele küsimustele sooviksin imelisesti vastust, aitäh! suur tänu, härra Pelder, palun. suur tänu, härra esimees. sotsiaalmeedia on viimastel nädalatel ikka ja jälle viidanud äh, sellele, et äh, Süüria tapalavadel hukkub väga palju ka Ira-, Iraani revolutsioonilise ähm, sõjaväe ähm, liikmeid, kui palju on nemad siis seotud selle sõjaga, mis äh, toimub praegu Süürias? ja hiljuti on mulle jäänud äh, märku see, et Iraan on väga tegus olnud Süürias ja see viis väga tõsise reaktsioonini, nimelt äh, rahva seas, äh, kes astus vastu sellele, et Iraan ametlikult Assadi mõrvarlikku režiimi toetab. ja minu järgmine küsimus, kuulda on olnud siis sellest, et, et me võiksime endale otsida potentsiaalseid partnereid sellest on räägitud eelnevatel kuulamistel, aga kas kaasatakse ka ÜRO? kas Euroopa huvid on kaitstud, selle kohta eriti ei räägita. ma olen ka olnud parlamendis Euroopa Liidu-Iraani suhete alaste raportite raportöör, meie raportöör on siin kas äh, te räägite ka sellistest küsimustest nagu antisemitism Iraanis ja ma loodan, et teie raportöörina olete ka ausad ja avameelsed oma raportis ja tahaksin ka siis ekspertide poolset vastust. mõned on öelnud, et Iraani režiim on väga kaasaegne, kas see on nii? kaks kõnelejat on veel nimekirjas härra Teemesmaaker. jah, tänku veel, Fuusi. Eh, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin eh, rääkida umbes samal toonil kui kolleeg eh, Charles Tannock. ma kõnelen praegu siin oma fraktsiooni inimõiguste koordinaatorina Charles ka oma sõnavõtus sellele viitas, aga minu meelest on kahetsusväärne ja ma öö, tõesti ei saa aru, miks äh, kõrge esindaja ei ole sellele konkreetselt viidanud, miks ta ei ole seda avalikkuse ette toonud. ta ei ole absoluutselt mitte midagi inimõiguste kohta öelnud selle lepingu kontekstis. ja samas on inimõiguste olukord äh, selles riigis väga murettekitav. ei ole mingisuguseid märke selle kohta, et Iraan oleks õigusriik, inimõiguste olukord on maailma üks hullemaid, meediavabadusest ei saa rääkida, opositsioonivabadusest ei saa rääkida, aga mis on kõige jubedam, hiljuti pidime me rääkima veel surmanuhtlusest, kas te teate, kui palju inimesi on äh, ainuüksi sellel aastal tapetud, kas neid on tuhat või rohkem, kui palju inimesi ootab praegu surmanuhtluse täitmist, kui mitu inimest on päevas äh, seal tapetud, tegemist on äh, brutaalse režiimiga, mis äh, läheb vastu kõikidele nende jaoks siduvatele inimõiguste alaste kokkulepetele. kas on mingisuguse, mingisugust infot selle kohta, et see on meie uus partner nii-öelda? täna üldse kuidagi äh, on valmis muutuma ja on valmis inimõiguseid, põhiõiguseid toetama, mina küll nii ei arva, aitäh. suur tänu, äh, proua Kill, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin äh, natukene kaaluda seda, kuidas Euroopa Liit ja mm, Ühendriigid võiksid koostööd teha natukene konkreetsemal viisil selleks, et leida lahendus äh, väga paljudele kriisidele selles piirkonnas, olgu see siis Süürias, Jeemenis, äh, Iraagis või Bahreinis. mina arvan, äh, et see kõik on võimatu ilma Pärsia piirkonnas regionaalse dialoogi käivitamiseta ja ma arvan, et Iraan on selles osas kindlasti võtmetähtsusega riik arvestades seda, et Euroopa Liidul on Iraaniga suhteliselt head suhted ja teatav mõjuvõim seal, aga öö, Ühendriikidel on väga suur jõud ja suuremgi äh, võim kui Saudi Araabia üle ja me teame, et Iraani ja Saudi Araabia vahelised suhted on väga mürgised, äh, võiks ju mõelda sellele, et me võiksime koostööd teha, et nende vahel äh, asju natukene lepitada. suur tänu. ja nüüd ma arvan, on käes jällegi kord meie ekspertidel, kes saavad vastutada tõstatatud küsimustele ja alustaksin teist, proua Keran-Mai. suur tänu, härra esimees ma alustan esimesest küsimusest nimelt. Äh, Euroopa Liidu roll äh, Teherani ja Riadi vahelistes suhetes, minu esialgne reaktsioon on see, et äh, Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema, miks nad üldse on huvitatud sellest dialoogiprotsessist. nagu ma varem ütlesin, Euroopa tegematuse mm, hind kasvab väga kiiresti ja Euroopal on huvi selles piirkonnas pingete paandamiseks ja teiseks, meie eesmärgid peaksid olema väga pragmaatilised ja samas jääma realistlikuks. mina olen läbirääkimisi pidanud nii Riadis kui ka Teheranis ja praegu ei ole ületanud seda mm, läve kumbki osapool veel, mis viib rahumeelsetele läbirääkimistele. Euroopal on aga kogemusi dialoogi äh, Äh, arendamiseks veel enne selle lävepakku saavutamist, näiteks äh, Balkani äh, puhul, et me, me oskame neid läbirääkimisi ette valmistada, kui aeg on selleks küps. kas teevad seda, tehakse seda E kolm pluss kolm vormis või läbi proua Mogherini või teistmoodi, on see igal juhul oluline, me peame tõesti võtma endale kohustuseks selleks asjaks, selles asjas. teiseks, mis puudutab usalduse tekitamist, see, et kümme aastat tagasi Iraan kirjutas alla lepingutele aja võitmiseks, jah, tuumaläbirääkimiste puhul on ähm, tõesti mõlemad pooled äh, olnud väga skeptilised teineteise suhtes ja ärgem unustagem, et need olid tihti ka vaakumis. Ähm, äh, Afganistani ja Talibani osas Iraan tegi ju tegelikult koostööd äh, lääneriikidega, aga Bush äh, pani nad ikkagi kurjuse telja riikide sekka ja loomulikult äh, järgnes sellele suhete külmutamine ja läbirääkimised peatusid. nüüd need uued läbirääkimised on uus usalduse ülesehitamise võimalus ja ma olen täiesti nõus sellega, et kontrolli- ja rakendusfaasis tuleb mõlemalt poolt äh, edu saavutamiseks usaldus taastada ka pikemaks perspektiiviks nüüd ballistilised äh, raketid ja nende testid, see loomulikult läheb vastu nende läbirääkimiste vaimule, aga nagu äh, Ameerika mm, äh, riigidepartemangu kolleegid ütlesid, et see ei olnud osa tegevuskavast ja see on asi, millest räägitakse eraldi ÜRO Julgeolekunõukogus. nüüd see, mida öeldi siin võimalike koostöövaldkondade kohta et kas me peaksime rohkem äh, keskenduma nii-öelda pehmetele teemadele, nagu seda on keskkond, merendusküsimused, Pärsia lahega liikmesriikide küsimused ja julgeolek äh, selle pehmemas vormis, jah, ma olen sellega nõus, äh, mida ütlesid ka minu kolleegid, aga me peame mõtlema sellele, et milline on Iraani positsioon. Afganistan, Iraak, Pakistan on tema naaberriigid Äh, nendel on põhimõtteliselt äh, sõda käimas äh, Süürias, võitlevad seal Assaadi poolel ja nii edasi, nii et kui me hakkaksime praegu nendega rääkima merendusalasest julgeolekust, siis see oleks suhteliselt keeruline. tuumaläbirääkimised on ju meie jaoks prioriteet ülemaailmse julgeoleku kontekstis ja seega ma arvan, et see, mis toimub praegu Lähis-Idas ja see kaos, Ähm, on, on meie jaoks prioriteetne või vähemalt peaks seda olema. inimõigused. selles osas on kaks võimalikku lähenemist. kõigepealt äh, võiks äh, siis äh, istuda käed rüpes, nii nagu kümme aastat oleme teinud, kui ütleme, et me räägime ainult tuumaküsimustest ja mitte inimõigustest või läheneme niimoodi, kui komprehiivse, kom-, mm, kui kom-, kui ähm, süvitsi mineva dialoogi kontekstis, et äh, me võtame üles ka need teemad, mis on kõige okkalisemad ja et see viib meid edasi. ja siis äh, on räägitud äh, ka sellest, et ka narkokaubanduse alased küsimused võiksid olla need võimalused, kuidas Euroopa saaks mõjutada Iraani et kui me saaksime seal seadusandlusesse oma panuse anda kuidagi või neid mõjutada, siis ka surmanuhtluste määramise arv väheneks aga kui me ei suuda isegi ameeriklasi veenda selles, et äh, surmanuhtlus tuleks keelustada, ei ole see võimalik kindlasti üleöö Iraaniga, aga me ei tohiks seda teemat muidugi jätta unarusse. nüüd äh, reaktori küsimused. tehnilisest vaatevinklist tulemus on äh, Hiina, Ühendriikide ja Iraani vahel koostööprojekt, kus siis äh, disainitakse ümber see reaktor ja see on väga suurepärane, see on kindlasti suurepärane võimalus. nüüd Iraani äh, tegevus Süürias. ma ütlesin varem, et Iraani äh, tegevus viimastel nädalatel on äh, hoogustunud pärast seda, kui Venemaa sekkus oma õhurünnakutega. Nendel on julgeolekuhuvid, millest nad ei loobu tegemist on väga olulise tarneahelaga Hezbollah jaoks, see ei muutu. me ei saa Iraanil seda seisukohta kindlasti muuta, aga kui me räägime Iraanis tegutsevate organitega, mitte ainult pragmaatikutega, vaid ka äh, konservatiividega, siis on suur küsimärgi, küsimärk kõigil selle kohta, milline peaks, milline peaks see poliitiline areng olema Süürias. kas lahenduseks on detsentraliseerumine äh, või peaks loobuma presidentaalsest võimust ja sellele viitas äh, ka Iraani asevälisminister eelmisel nädalal, kui ta kohtus äh, proua Mogheriniga, et milline on see poliitiline protsess, mis on realistlik ja millised on siis need äh, miinimumnõudmised äh, Saudi Araabiale ja teistele, kes tegutsevad äh, seal? aitäh ja doktor Parsi järgmisena. aitäh! vastaksin kõigepealt ähm, lühidalt sellele küsimusele, mis puudutab neid punaseid jooni ja milliseid punaseid jooni silmas pidada, et Süüria teemal kõnelusi pidada Äh, mulle tundub, et äh, ei ole olnud eriti kasu sellest, kui erinevad Euroopa riikide juhid muudkui räägivad sellest, kas Assad peaks jääma või ei, kas kolmeks aastaks või kuue, äh, kas kolmeks kuuks või kuueks kuuks või aastaks. mulle tundub, et sellised arutelud eriti tõelistele läbirääkimistele kaasa ei aita Äh, need oleksid sellised punased jooned või eeltingimused, mida tuleks silmas pidada. meil oleks parem läbirääkimiste laua taha istuda ilma igasuguste eeltingimusteta ja siis vaadata, kus osapooled saaksid oma seisukohti lähendada. Iraan on paljuski nii-öelda status quo riik ja nad eh, on huvitatud sellest, et piirkonnas see kaos siiski püsiks nii-öelda kontrollitaval tasandil. ma arvan, et eh, meil on terve rida valdkondi, kus Euroopa Liit ja Iraan saavad teha koostöö Äh, loomulikult me ei saa objektiivselt öelda, et äh, meil tuleb koostöö, meil peab olema mõlemal poolel osapooled, kes on tõesti huvitatud sellest äh, ja saavad aru, et selline potentsiaal on olemas ja ma arvan, et selline potentsiaal on olemas, kui vaadata teadlaskonda, kui vaadata kaubandust, äritegevust ja ka muid valdkondi, siis mõlema poole peal on inimesi, kes on koostööks valmis see kokkulepe on äh, muutnud äh, selle potentsiaali üle kõneluste pidamise kergemaks ning see minu arvates on äärmiselt oluline samm. loomulikult on Iraanis ähm, inimesi ja ka väljaspool Iraani inimesi, kes ei soovi sellist dialoogi, kes ei soovi, et asjad läheksid kaugemale. võib-olla äh, ei, valmistab neile vähem muret koostöö Euroopaga, aga neile teeb väga suurt muret igasugune koostöö USA-ga aga ka neid inimesi on võimalik veenda. tegemist äh, on äh, sellesse protsessi investeerimise küsimusega, ma arvan, et äh, sellest saaksid võita kõik osapooled. mulle esitati küsimusi ka selle kohta, kas me saame Iraani usaldada, et Iraanist ei saa tegelikult kunagi tõelist partnerit ma arvan, et eh, tegelikult ei ole küsimus eh, usalduses, vaid eh, varasemas käitumises, meil on vaja selliseid varasemast, varasema käitumise ülevaadet, mis näitab, et osapooled tõesti teevad seda, mida nad lubavad teha ja kui meil on selline üldine kõikehõimav tegevuskava, siis on ju äärmiselt oluline, et kõik osapooled oma kohustusi täidavad ja see iseenesest on juba usaldust tekitav meede, kui me lõppkokkulepet sõlmisime. kas Iraan saab olla partner või ei? Eh, mulle tundub, et see eh, ei ole nii-öelda puhas, et see on puhas retooriline küsimus, see ei ole siin mingi sõprusgrupi või ühine markide kogumine või eh, käsi, käsikeeles päikesetõusule vastu kõnd-, päikeseloojangule vastu kõndimine. tegemist on olukorraga, kus mõlemad pooled leiavad, et neil on teatud valdkondades ühiseid huve ja, ja nõustuvad ka teatud valdkondades, nende huvid on erinevad ja suudavad nendest kuidagi mööda minna. Ähm, me ei saa lihtsalt ignoreerida Iraani suurust riiki ja saavutada äh, oma eesmärke, minu arvates on selline lähenemine kahjulik ja kasutu. inimõigused äh, see on väga oluline teema loomulikult, ähm, aga siin on küsimus ka selles, äh, kuida-, kuidas siin asjadele sisuliselt läheneda, äh, kuidas vähendada inimõiguste rikkumisi Iraanis ning ma arvan, et kui inimesed tahavad tõesti äh, valjuhäälselt kõnelda inimõigustest ja öelda, et meie oleme inimõiguste poolt ja vaata, teie teete seda, seda, seda, siis laske aga käi-, käia, seda poliitikat me oleme juba aastakümneid proovinud, äh, see poliitika pole midagi andnud, Iraanile pole see eriti muljet avaldanud nii et, et kui me soovime, et inimõiguste olukord Iraanis sisuliselt paraneks ja me ei taha lihtsalt ajada oma poole pealt sümboolset poliitikat, siis selleks läheb vaja palju rohkem delikaatsust ja taktitunnet. ning mõnikord inimõiguste teemal pasundamine ei ole kõige parem viis inimõiguste saavutamiseks. aitäh! aitäh, härra Adebaar järgmisena! aitäh! aitäh ka teistele nende märkuste eest, ma äh, arvan, et see, kuidas me asju näeme, on kõige olulisem, see, sellega me, kui me oma strateegiaid välja töötame, siis me peame vaatama, kuidas Iraan kui meie strateegia objekt Euroopa Liitu näeb. ma oma sõnavõtus juba rääkisin sellest, et Iraan võib-olla oli üllatunud et eh, transatlantiline ühtsus oli nii tugev ja tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline see on. me ei tohi unustada seda, et kui Iraan läbirääkimisi alustas, eh, siis eh, oli tegemist ainult kolme liikmesriigi, kolme liikmesriigi välisministritega. aasta hiljem jah, sekkus ka kõrge esindaja Javier Solana, nüüd kaksteist aastat hiljem on juhi rollis välispoliitika kõrge esindaja proua Mogherini ja Euroopa Liit mängib tervikuna palju silmatorkavamat rolli nii et, et Iraani poole ettekujutus Euroopa Liidust ja sellest, mis Euroopa on, on samuti muutunud, kas on Ühendkuningriik, Prantsusmaa või Saksamaa, kellega nad kõnelevad, või Euroopa Liidu kui tervikuga. nii et, et ma arvan, et kriitiline või otsustav selles aspektis on see, et liikmesriigid toetaksid seda, mis ähm, Euroopa Liit Iraagi, Iraani suunal välja töötab, toetaksid Euroopa Liidu strateegiat ja samas, ähm, nagu eelkõneleja ütles, on äärmiselt oluline oma sõnade juurde jäämine, oma lubadustest kinnipidamine Äh, näiteks kui me räägime selle lepingu rakendamisest, jah, kuigi see ei ole osaks strateegiast, see on äärmiselt oluline sellest aspektist, kuidas Iraan Euroopa Liitu näeb. kui Euroopa Liit ähm, ei ole karm ja õiglane ja ma tean, et seda fraasi kasutatakse täiesti teises poliitilises valdkonnas, laienemise valdkonnas, Euroopa Liit peab olema karm, aga õiglane selle kokkuleppe ellurakendamisel. Äh, Euroopa Liit ähm, ei tohi ähm, Äh, lihtsalt ähm, äh, ära kasutada seda potentsiaali, mida kahe riigi lähenemine praegu pakub, peab jääma sajaprotsendiliselt lepingu pii-, kokkuleppe piiresse, äh, olema selgelt välja ütlema, et see on prioriteet ja kõik, mis läheb sellest kaugemale, on mõeldud selle leppe äh, ellurakendamisele kaasaaitamiseks ja aja jooksul äh, äh, äh, võib see suhete parandamisele kaasa aidata, aga nagu ma ütlesin, kõik need sammud on siis lihtsalt sammud usalduse loomise suunas, see usaldus võib mingil hetkel tekkida ja me ei tea, milline Iraan selle protsessi lõpus välja näeb, täpselt samuti me ei tea, milline Euroopa Liit välja näeb mulle esitati konkreetne küsimus ka USA kohta ja sellise karmi kursi puudujate kohta Äh, mõne äh, kongressi liikmed äh, ja kui soovite ka mõned presidendikandidaadid on tõesti kasutanud samu argumente kui karmi kursi pooldajad Iraanis ja mm, sellest on loomulikult kahju, aga siin on Euroopa Liidul võimalus olla vahendaja rollis ning need kaks osapoolt lepitada ja Äh, tegemist on tihtipeale just äh, siseriiklikule auditooriumile suunatud äh, käitumisega, nii et, et võib-olla Euroopa Liit peaks just mäng-, mängima seda vahendaja rolli nii tuumaküsimustes, Euroopa Liit juhib seda ühiskomisjoni, mis hakkab koos käima, ja Euroopa Liidu ülesanne oleks ka esitada ettepanekuid, nagu näiteks see strateegia, mille teemal te praegu raportit koostate ma ei taha vähendada neid jõupingutusi, mida tehakse Süüria konflikti või mõne muu regiooni konflikti lahendamiseks, mulle lihtsalt tundub, et see ei ole osaks laiemast Iraani strateegiast, see on osaks igapäevasest kriiside ohjamisest ja Euroopa Liit peaks ka selles vallas rolli mängima, kaasa arvatud liikmesriigid. üks küsimus puudutas just nimelt Euroopa rolli selles valdkonnas. Euroopa Liit ja mõned liikmesriigid on osalised Süüria töörühmas ning suhted Venemaaga on samuti selles kontekstis olulised. aga tegemist on asjaga, mis, mida ei tohiks siduda äh, selle tuumaleppe ellurakendamisega või äh, Iraani strateegia väljatöötamisega. lõpetuseks äh, inimõigused, see, seda mainiti kui olulist aspekti lisaks oma kolleegi öeldule tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale. kõigepealt inimõigused on meile südamelähedased, me teame, mida need tähendavad, aga võib-olla oleks äh, parem, kui me kasutaksime sõnastust õigusriik, äh, kui õigusriigi põhimõtted, kui me räägime Iraanist, sellepärast et äh, Iraanis tegelikult on olemas seadused, mis tagavad teatud kodanikuõigused ja inimõigused, kuigi alati neid ei järgita, nii et, et selle asemel, et siin Äh, hakata äh, ülevalt alla vaatama ja jutus äh, loenguid pidama Euroopa moraalsetest ja, ja vaadata, mida on Iraanis, mis on Iraani seadustes kirjas ja nõuda, et Iraan nendest asjadest kinni peaks, see oleks juba edusamm. ning teine asi jällegi inimõigused ja see, kuidas neid tajutakse. meid Äh, peaks olema võimalik näha kui kedagi, kes äh, nõuab neid standardeid äh, kõikjal maailmas, mitte ainult Iraanis, vaid ka Saudi Araabias, nii et, et kui Euroopa Liit tahab inimõigustega tegeleda, siis tuleks nendega tegeleda kõikjal, sõltumata sellest, millise riigiga on tegu, aitäh! aitäh! ja nüüd Äh, annaksin sõna ka ähm, Iraani rakkerühma juhile. aitäh! ja aitäh, et kutsusite äh, välisteenistuse ka sellele väga huvitavale kuulamisele. Äh, samuti tahaksin tänada eksperte väga huvitavate ettekannete eest ma tahaksin öelda, et ähm, rakkerühm äh, on välisteenistuses tõesti Iraani küsimusega tegelemiseks loodud ning äh, see on äh, osaliselt seotud ka sellega, et Euroopa Liidul on vaja selged ja kõikehõlmavat viisi Iraaniga suhtlemiseks ja just nimelt seda see rakkerühm üritabki välja töötada, siiamaani Äh, valitseva olukorra tõttu piirdusid meie suhted tuumaküsimuse üle peetavate läbirääkimistega. nüüd, kus meil on kokkulepe olemas, üritame me oma suhteid laiendada ning rakkerühma ülesandeks on mitte üksnes ainult selle tuumaleppe ellurakendamine, kuigi see on väga oluline osa meie tööst, sest et nagu paljud ütlesid, äh, selle kokkuleppe rakendamine on otsustava tähtsusega see on äh, otsustava tähtsusega koostöö laiendamiseks teistesse valdkondadesse, aga rakkerühm ei tegele ainult selle küsimusega, vaid vaatab ka, kuidas me saaksime arendada või äh, taaselustada oma kahepoolseid äh, suhteid Iraaniga, sest need suhted külmutati kümme aastat tagasi ning kolmandaks rakkerühma tegevusvaldkonnaks on Äh, koostöö Iraani kui regionaalse äh, regio,, regioonis otsustava riigiga ja äh, seda mainiti ka siis, kui räägiti, mida Euroopa Liit üleüldse peaks tegema, need, et nii palju siis rakkerühma tööst ja loomulikult oleme me valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendiga, Ahveti komisjoniga, Iraani delegatsiooniga ning ka raportööriga, kes koostab raportid Euroopa Liidu Iraani strateegia teemal nüüd küsimused, mis esitati just nimelt kahepoolsete suhete kohta. tahaksin öelda, et see on, see koostöö on juba alanud, aga see on veel väga algses faasis. möödunud juulis Äh, kõrge esindaja proua Mogherini käis Iraanis ning äh, kohtus seal välisminister Arifiga ja kõnele, arutas just nimelt selliseid laiemaid äh, valdkondi, kus me Iraaniga saame koos teha, koostööd teha. ÜRO Peaassamblee raames leidis aset ka teine kohtumine ning sellel kohtumisel lepiti kokku, et luuakse, et seatakse sisse kõrgetasemeline poliitiline dialoog Euroopa Liidu ja Iraani vahel Äh, Euroopa Liidu äh, poliitiline direktor Schmidt, kes pidas läbirääkimisi Iraani leppe üle, peab äh, läbirääkimisi ja aseminister Deputy Raprovanche, kes vastutab Euroopa ja Ameerika suhetest, siis on Iraani poole pealt see inimene ähm, ning see esimene kohtumine peaks toimuma detsembri alguses ning ähm, äh, Äh, äh, eesmärk on siis välja töötada selline laiem töökava, äh, teha kindlaks, millised on need kahepoolsed küsimused, kus meil on vastastikune huvi koostööd teha ja millised on need regionaalsed küsimused, kus Euroopa Liidu ja Iraani koostöö oleks vajalik. seoses regionaalse mõõtmega tahaksin juhtida tähelepanu veel ka sellele, et möödunud nädalal Iraani Äh, aseminister, kes tegeleb Araabia riikidega, oli Brüsselis, ta äh, arutas Süüria olukorda äh, välispoliitika kõrge esindajaga ja sellel teemal toimuvad ka täiendavad konsultatsioonid. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me praegu loome siis suhtluskanaleid Iraaniga, siiamaani ainsad kontaktid, mis meil Iraaniga olid, olid seotud tuumaläbirääkimistega. nii et, et meil on vaja luua need suhtluskanalid ning see võtab aega ja see usaldus, mis koostööks nendes küsimustes on vajalik, sünnib ka tuumakokkuleppe ellurakendamise käigus, nii et, et kõik need teemad on omavahel tihedalt seotud. kõneldes nüüd konkreetsetest koostöövaldkondadest, selle küsimuse esitas üks Ahveti komisjoni liikmetest, paljudele valdkondadele on siin juba tähelepanu juhitud Need on tõesti sellised valdkonnad, mida me ka praegu uurime, energeetika, arvestades seda, et Iraan on äh,, Iraanil on maailma suuruselt teised gaasivarud, samuti suuruselt neljandad naftavarud äh,, Äh, võiks äh, Iraan olla ähm, Euroopa Liidule oluline tarneallikas, tagada meie energiavarustuskindlust, aga siin on jutt juba keskpika ja pikema perspektiivi eesmärkidest, aga neid, e-, seda võimalust tasuks kindlasti uurida, siis kaubandus, äh, seda mainiti. enne sanktsioonide kehtestamist oli Euroopa Liit Iraani peamine kaubanduspartner, mm, praegu oleme partnerite nimekirja lõpus, nii et, et Eh, see on ka üks valdkond, kus tulevus, tulevikus saaksime koostööd teha, kuidas ähm, äh, normaliseerida oma suhted kaubanduse vallas, keskkonnateemad on samuti väga olulised ning need äh, on ka kui usaldust suurendavad meetmed, äh, õhusaastuse teema näiteks on väga oluline Teheranis näiteks, kes on Teheranis käinud, on kindlasti märganud, et õhusaaste on seal tõsine probleem, veemajand-, majandamine, narkootikumid, need on jällegi olulised valdkonnad, aga neid on teisigi. transport äh,, Iraan vajab põhiinfrastruktuurid, lennuväljad äh, vajavad uuendust, paljud lennufirmad on Euroopa Liidu mustas nimekirjas, nii et, et meil on üsna palju koostöövaldkondi ja me selle kõrgetasemelise poliitilise dialoogi raames tegeleme nende kõigiga, üritame kindlaks teha, mis pakuvad huvi mõlemale poolele ja mainiksin ka seda, et inimõigused on samuti osaks sellest äh, kahepoolsest dialoogist ja sellele oleme ka oma Iraani kolleegide tähelepanu juhtinud. Äh, kõrge esindaja on seda ise teinud, kui kohtus minister Arifiga ning äh, seda on ka edasiste kontaktide käigus korduvalt korratud, nii et, et ähm, ma arvan, et ei ole mingit äh, vastuseisu Iraani poole pealt, et meil toimuks ka konkreetne dialoog inimõiguste küsimustes ning see on kindlasti osaks meie tegevuskavast. lõpetuseks äh, delegatsiooni küsimus. jah, meil on kavas avada Euroopa Liidu delegatsioon Teheranis. tegemist on protsessiga, mis, nagu te teate, võtab natuke aega. ka parlament peab äh, andma oma nõusoleku mm, Äh, eelarve kontekstis, aga kindlasti me plaanime seda, meil on sealt delegatsiooni vaja. ja seda just sellest, kui me tahame rohkem teada, mis Iraanis toimus, siis me peame seal kohapeal olema ning kui me tahame äh, suhelda kahepoolselt äh, mitmetes valdkondades, siis meil jällegi on vaja delegatsiooni, kes suudaks siin kaasa aidata. niisiis lühidalt ütleksin, et me aegamööda liigume siis äh, äh, suhete külmutamise faasist äh, suhete ülessulatamise faasi, aga see on midagi, mida lühikese ajaga ei ole võimalik teha, see võtab aega ja see sõltub ka sellest, kuidas tuumalepet ellu rakendatakse, aitäh! Thank you very much um,. With... aitäh ähm,, ütleb härra Howitt ähm,. jah äh,, härra, mina tahaksin omalt poolt öelda, et tegemist ähm, oli tõesti väga huvitava poolteise tunniga ja tahaksin tänada kõiki eksperte, kes oma seisukohti väljendasid, jään ootama koostööd teiega, teie ja nende organisatsioonide ja võrgustikega, mida te esindate ma ei äh, hakka kokku võtma kõike seda, mida kuulsin, aga peatuksin neljal asjal. Äh, kõigepealt jah, äh, terve rida kolleege juhtisid tähelepanu sellele, et me soovime usaldusväärseid suhteid, et väga oluline on usalduse loomine ja juhiksin tähelepanu sellega, et see on kahesuunaline protsess. ma olen käinud Teheranis ja ka seal räägitakse palju, meie kohta paljuski sama, et, et eh, jah, meil on tõesti väga palju tõsiseid küsimusi, millega me peame tegelema ja loomulikult me ei saa eirata seda, mida on öeldud, sest et on ka küsimusi, kus me eh, võime jääda eriarvamustele, aga me peaksime looma sellised suhted, mis eh, rajanevad vastasele austusele ja meil peab olema tõeline tahe neid suhteid tõesti arendada, väga oluline, et me ei lähe tagasi sellise väljendusviisi juurde, mis hakkab vastu töötama nende suhete edukale arengule. ning ma arvan, et me oleme kuulnud tervet rida näiteid, näiteks kas või välisteenistus juhtis tähelepanu sellele, kus meil on ühised huvid ja me peaksime suutma just nimelt sellistele valdkondadele keskenduda ja selle põhjal midagi saavutada. teiseks inimõiguseks, ütleme Äh, midagi väga selgelt, et kõik inimesed siin teavad, mina olen endise inimõiguste komisjoni aseesimees, olen oma fraktsioonis inimõiguste koordinaator ja ma äh, ütleksin, et see parlament ei ole äh, kunagi nõus inimõiguste küsimustes kompromissidele minema, aga ma arvan, et meil on olnud täna tõesti väga intelligentne arutelu sellel teemal, kuidas me tõesti saame inimõiguste vallas samuti midagi muuta ning äh, Äh, mina, härra Brock äh, ja teised äh, oleme kohtunud Iraani inimõiguste komisjoniga ja nõnda edasi, aga aga näiteks narkokaubandus ja kuidas saaks narkokuritegude eest määratud surmanuhtluste arvu vähendada, see on kindlasti teema, mida võib arendada ja see, mida mainiti seoses õigusriigi ja kohtureformiga, need on tõesti valdkonnad, kus meil õnnestuks edusamme saavutada ja me peaksime üritama seda teha. ja äh, äh, ma tahaksin väga selgelt öelda, et äh, see, need suhted, mida me Iraaniga nüüd uuesti taastame, nende suhete osaks on ka inimõigused, aga Äh, seda eelkõige tehnilisel tasandil ja vaatame siis aja jooksul, kas äh, niimoodi on võimalik midagi saavutada, nii et, et olen tänulik oma kolleegile härra Kaanile, et äh, me peaksime GSP pluss süsteemi juurde tagasi minema, see on minu arvates natuke liiga ambitsioonikas, jah, meil peaks olema standardid, aga me peaksime samas edendama ka kaubavajadust, tahaksin tänada härra Pelderit, kui me käisime Teheranis koos härra Broki ja teiste kolleegidega, eh, siis kohtusime ka juudi huvirühmade esindajatega Iraanis ja arutasime nendega teemat, kuidas Iraani ja juudi, juutide esindajate dialoog võiks tõesti olla üks viis, eh, kuidas vastastikune mõistmine paraneb, sest kõik on nõus, et olukord on keeruline. Eh, nii et, et Äh, ei ole vaja hoiatada mind äh, seoses sellega, mida ma raportis selle kohta ütlen, see kindlasti on äh, see teema osaks aruteludest, mis meil toimuvad. nüüd välisteenistuse esindaja rääkis delegatsioonist, mina tahaksin öelda, et korduvalt siin parlamendis me oleme palunud, et Teheranis delegatsioon avatakse ja me ei saa äh, teha muud, kui öelda, et me oleme valmis ka eelarve vallas äh, seda tegema, nii et, et tegemist on meie poolt täiesti selge nõud-, nõudmisega. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, me kuulsime täna kolmelt kõnelejalt, et Euroopal on tõesti praegu väga eriline võimalus, tuumakokkulepe oli mitmeski aspektis Euroopa diplomaatia edulugu me äh, teame, et Euroopa on suuteline rohkemateks aruteludeks ja suuremaks koostööks Iraaniga kui võib-olla hetkel USA ning seetõttu on meil ka võimalus äh, seda olukorda ära kasutada. me teame, et me te peaksime seda tegema Iraani hüvanguks ja ja maailma hüvanguks üldisemalt ähm, ja kindlasti, mis min-, minusse puutub, siis äh, kui see, me selle raporti kallal tööd teeme, kui me see, selle üle parlamendis arutame, äh, siis me peaksime üles näitama samasugust äh, vaimu et me niimoodi ka siin parlamendis asjadele läheneme ja seda ma kavatsen, nii et, et tahaksin tänada kõiki, kes sellel kuulamisel osalesid ja ma loodan, et dialoog teiega jätkub ähm, ja jätkub dialoog ka Iraaniga. aitäh, kolleeg Howitt, selle kokkuvõtte eest. Äh, ja seetõttu saan mina rääkida väga lühidalt Eh, tahaksin eh, Eli Kreiverit ja Rudolf Parsit ja Cornelius Adepaari tänada. Eh, tahaksin teid tänada nende arutelude eest. ma arvan, et need arutelud andsid meile palju ja ma loodan, et meil õnnestub võib-olla teiega seda dialoogi ka jätkata, et me seda, kui, kui me jälgime neid edusamme, neid arenguid ja äh, Äh, võib-olla meil õnnestub tõesti saavutada kokkuleppeid, aga jah, meil on saavutatud kokkulepe, küsimus on, kuidas seda kokkulepet nüüd ellu rakendatakse äh, ja kas äh, selle lepingu põhjal saaks ka usaldust luua Iraan on väga oluline ju ka laiemas regionaalses kontekstis, ma pean silmas näiteks Äh, Iraani rolli nõndanimetatud nendes asenda-, vahemike äh, äh, abil peetud sõjades Iraagis, Jeemenis, Liibanonis. siin on Iraanil kindlasti väga positiivne võimalus mängida konstruktiivset rolli, aidata, aidata kaasa nende sõdade lõppude, lõpetamisele. võib-olla härra Van Orden räägiks natuke vaiksemalt ja eh, jah, eh, jah, ma loodan, et te leiate, et, et me leiame lahenduse ka nendele pagulaslaine, sellele pagulaslainele, kes Euroopasse tulevad, sest eh, see pagulaste laine on ju seotud ka regiooni sõdadega Äh, nii et, et meil on äärmiselt oluline, et sõlmitakse regionaalne kokkulepe, mis nende viimaste aastate ohtlikud arengud lõpetab, nii et, et suur aitäh veel äh, selle eest, et te leidsite aega tänaseks aruteluks. ja nüüd alustame hääletust, see puudutab ähm, kolleeg Valenciano arvamust. kas proua Valenciano on kohal? teda ei ole kohal, see teeb asja kergemaks. ei. meil on siin topeltstandardid. Äh, Bitte nachdem wir wieder auf uns selbst zurückgeworfen sind. niisiis äh, alustame nüüd hääletust. kas te äh, palun peaksite oma eravestlusi siit saalist väljas ja annaksite ka intervjuusid äh, väljas? palun minge saalist välja alustame nüüd siis hääletusega. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kaksteist vastu, see on vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. see on kahekümne nelja häälega kahekümne nelja vastu, vastu võetud, ütleb härra esimees. härra Kaaler on teatanud enne hääletuse algust, et tal ei ole kaarti kaasas. nii et, et kakskümmend viis kahekümne nelja vastu nüüd äh, kompromiss äh, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud üheksateist kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. muudatus nelikümmend neli. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse, kahekümne kahe vastu vastu võetud, nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend neli, ei, kakskümmend viis kahekümne viie vastu, see on tagasi lükatud. igatahes on see tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. vabandust, ütleb härra Brock, kuna kompromiss üheksa jäi vastu võtmata, siis peame hääletama muudatust kolmkümmend kuus. kes toetab seda muudatust? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend seitse nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend neli, kahekümne nelja vastu või tegelikult kahekümne viie vastu tagasi lükatud, tagasi lükatud on see muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ehm, nagu Elis Peterle lubas. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline lõpphääletus, hääletame kogu arvamust. hääletus on lõppenud ja see arvamus on neljakümne nelja äh, häälega kolme vastu ja kaks erapooletut vastu võetud, õnnitlused kolleegile